Dear colleagues, dear mem-. head kolleegid, head rahvusparlamentide liikmed äh, ja Euroopa Parlamendi liikmed, asepresident, peadirektor, külalised, kõnelejad. täna pärastlõunal on meil, on mul suur heameel avada parlament, parlamentide vaheline komisjoni koosolek, mis tegeleb põhiõiguste aspektidega, mis on seotud romade kaasamisega ning mustlasvastasuse vastu võitlemisega. ja ma tervitan teid tänasel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja libekomisjon iseäranis on suurt tähelepanu sellele teemale pööranud, nagu seda näitab ka kahekümne viienda oktoobri revolutsioon, mis võeti, resolutsioon, mis võeti vastu aastal kaks tuhat seitseteist, mis tegeleb romade integratsiooniga ning mustlasvastasuse alase võitlusega. resolutsioon rõhutas, et vaatamata jõupingutustele ja finantsvahenditele, mis on investeeritud Euroopa ja siseriiklikesse programmidesse ja fondidesse, mis on tegelenud roomade kogukonnaga, nende elutingimustega, Need elutingimused ei ole oluliselt paranenud aastate jooksul ning romade integratsioon ei ole edasi liikunud vajalikus tempos. selleks, et võidelda romade marginaliseerimisega, diskrimineerimisega ning tõrjumisega Euroopa Liidus, see resolutsioon äh, sisaldab soovitusi liikmesriikidele, nagu näiteks äh, kuidas rakendada roomade kaasamise strateegiaid liikmesriikides ning Euroopa Komisjonil on soovitud äh, Euroopa Liidu raamistikku kohandada pärast aastat kaks tuhat kakskümmend selleks, et oleks ajakohastatud ja parem ja ulatuslikum lähenemine. tänane kohtumine on võimalus aasta hiljem teha kokkuvõtteid arengutest liikmesriikides ja Euroopa Liidu tasandil selles väga olulises küsimuses koos kolleegidega rahvusparlamentidest. keeleprofiilist rääkides palun pange palun võtke teadmiseks, et suure tõlge on olemas kõikides äh, ametlikes keeltes, välja arvatud taani, läti, malta ja iiri keeled ja vabandame selle eest. tänane programm sisenda- si,, siis sisaldab erinevaid kõnelejaid, ma tahaksin kõigepealt tervitada parlamendi asepresidenti Livia Jaroka, Doris Wolfslenerit, kes on Austria alalises esi-, Austria alalise esinduse liige Tiina Astola, kes on õiguse ja tarbijaõiguste peadirektori peadirektor. Euroopa Komisjonis esimene saab sõna proua Livia Jaroka, kes on Euroopa Parlamendi asepresident. ta on meie esimene kõneleja täna. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad, osalised lugupeetud Soraya Post. suur tänu tulemast tänasele kohtumisele ja mul on väga hea meel, et ma saan öelda avasõnad härra Tajani nimel. Euroopa Parlament äh, romade küsimus on alati olnud eelkäijaks, härra Puusek mõned aastad tagasi mõistis, et kui me ühtselt ei tegutse, siis komisjon ei võta seda küsimust tegu, tõsiselt, nii et ta isiklikult läks ühel mitmeametlikul õhtusel kohtumisel härra Barroso juurde ja selgitas talle, kui tähtis küsimus see on. ja tänu Euroopa Parlamendi jõupingutustele ning paljudele fraktsioonidele, kõikidele, kes toetasid resolutsiooni, oli Ungari valitsusel lihtne aastal kaks tuhat üksteist tagant lükata dokumendi vastuvõtmist nõukogus. lihtne, ütlen ma sellepärast, et me aastal kaks tuhat üksteist oli tegemist meil majandusliku integratsiooni teemadega ja me tõestasime, et viis korda odavam on integreerida vaeseid, kui seda mitte teha, me tõestasime, et äh, sotsiaalsed, majanduslikud ja erinevad majandused Euroopa Liidus aastaks kaks tuhat viisteist satuvad ohtu, kui naised, vaesed, romad ei tood-, neid ei tooda tööturule, see oli esialgne idee ja tol ajal me mõtlesime ja vaidlesime ka selle päris palju. ja me ütlesime, et kui see direktiiv hakkab tööle, siis Euroopa raamstrateegia iseenesest ei, sellest ei piisa, paar aastat hiljem proua Soraya Post vaatas teema üle ja koos kaaslastega Euroopa Parlamendist leidis ta, et rakendamine, eriti õiguste direktiivi osas, on olnud väga ebapiisav. ja see seab ohtu teiste valdkondade edu. aastal kaks tuhat kümme vaesuses elavad inimesi Euroopas oli nelikümmend kuni viis, nelikümmend kuni viiskümmend miljonit ja kui me palusime, et komisjon koostaks uue kaardi Euroopa vaesuse kaardi, siis näitas et, et viiskümmend protsenti on Roma päritolu ja see näitas ka, et kõik ülejäänud, kes ei ole romad, on tegelikult samas olukorras. ja tol ajal koostasime selle dokumendi neljakümne kolme miljoni inimese jaoks ja ainult kümme miljonit nendest olid romad. no see nüüd on sada kakskümmend miljonit Euroopas ja ikka kaheksa kuni kümme miljonit romat on endiselt vaesed. tegevus Euroopa Liidu tasandil tänu raamstrateegiale on tõhustunud. liikmesriikide ähm, asutused on üritanud oma lubadustest kinni pidada. komisjon, parlament, liikmesriigid, kõik, aga mida me oleme näinud, vaatamata vahendite suunamisele, mida on olnud palju, vaatamata sellele, et suur asi, et suur masinavärk töötab komisjonis ja liikmes rääkides vaesuse vähendamise nimel, eriti romade puhul. endiselt me näeme, et liikmesriigid ei kasuta struktuurifonde piisavalt, sotsiaalfonde piisavalt ning romade kaasatus on olnud väga väike ja võib-olla seepärast oleme nii vähe saavutanud segregatsiooni osas viimastel aastatel, kui me räägime just majanduslikest teemadest sest vähe osales, on omad osalenud nendes projektides, see isegi seob äh, edu ohtu selles mõttes, et nad ei osale, aga teadusuuringud ka näitavad, et need projektid, mida romad ei juhi, kuid mis toetuvad siiski kohalikele romadele või vaestele, on palju kestlikumad. ja juba tol ajal, kui kolleegid ütlesid meile, miks te ei kaasa mustlasvastasust rohkem sellesse teksti. meile tundus, et meil oli juba nii suur õnn, et meil see äh, direktiiv oli, aga et see ei tohiks meid lahutada. me lihtsalt ütlesime, et seda tuleb lihtsalt kasutada roomade jaoks, aga tegelikkus ei ole päris selline ja see, mida Soraya Post on kirjutanud äh, lõige lõike haaval oma raportis näitab milliseid samme tuleb astuda õiguste direktiivis ja teist, teistes Euroopa masinavärgi osades selleks, et äh, diskrimineerimise osa muuta. aga mida me teada saime tollal ja mida, mida minu terve elu on näidanud, on, et seda ma poleks kunagi saavutanud, kui vanemad oleksid keskendunud ainult minu põhiõigustele või minu mittediskrimineerimisele. sellest kodus palju abi ei olnud, kui ma koolist koju tulin ja ütlesin vanematele, et mind kutsuti mustlaseks või millekski muuks sellest ei ole mingit abi, et me teadsime, et meid ootab ees direktiiv ja peaks meid aitama. mis päriselt aitas, oli see, et nad pidid, nad, nad õpetasid mulle, et ma pean olema parim, parim õpilane koolis, et ma suudaksin võidelda teiste eest, ka teiste mustlasõpilaste eest, kes ei suuda iseennast kaitsta, kes ei ole piisavalt head õpilased tol ajal. mina sain ainult, mina, mina sain ainult parimad hinded, võib-olla pärast mitte nii palju aga miks me, miks me peres suutsime ennast kaitsta, oli see, et minu isa iga päev võitles selle nimel, et ma ei satuks segregeeritud haridussüsteemi, vaid et ma saaks sama hariduse, mis kõik muu ja tööga samuti. ta teadis, et ma võin konkureerida teistega ainult siis, kui mul on samasugune kvalifikatsioon. ja nüüd, kui Soraya sõnum äh, diskrimineerimine vastu on nii jõuline, see tuleb sellest, et me koolid, haiglad, koolid, lasteaiad, kui me ütlesime seitse aastat tagasi, et ükski sellest, et, et, et, et kui me diskrimineerime, siis see on halb, aga kui me ei muuda haridust, töötingimusi, töökohta, kui me kõike seda ei muuda mitte ainult põhiõiguste mõttes, mitte ainult tagades, et seal pole diskrimineerimist, vaid, vaid siis, kui me tagame, et need projektid toimivad tõhusalt, et raha ei kao kuhugi, et roomad on kaasatud algusest lõpuni. ja seepärast kõik Euroopa Parlamendi liikmed, kes on Rooma päritolu, soovivad abistada komisjoni järgmise finantsperioodi ettevalmistamisel ja kui me seda teemat arutasime, Soraya siin arutab just põhiõiguste aspekte, härra Van Nistelrooy arutab äh, st struktuurifondide vala. Econi komisjon üritab arutada, mida ette võtta järgmise eelarvega, kuid samal ajal seda tööd äh, tehes leidsime me, et raha viimase seitsme aasta jooksul ei kasutatud ära selliselt, nagu me arvasime, et seda kasutatakse. ja hea uudis on nüüd see, et meil on palju raha endiselt veel kasutamata aastani kaks tuhat kakskümmend kaks jäänud romade jaoks, selleks et liikmesriigid võiksid midagi ette võtta. paljud liikmesriigid tegid häid asju, teised tegid halbu asju. nüüd komisjon peab ütlema liikmesriikidele, mida tuleb teha, et nad ei saa, et raha ei saadetaks tagasi üldeelarvesse kui nad kasut-, kui nad on seda kasutanud, kuid nad on seda kasutanud selleks, milleks oli määratud, nii et enne kui me asume seitsmeaastase planeerimistöö juurde ja nüüd, kui me üritame juba mõelda järgmisel, järgmisele komisjonile survet avaldada, et järgmine komisjon oleks selline, nagu ta oli mõeldud kõige vaesemate inimeste toetamiseks, et samal ajal me ei, meil on mõned kuud veel jäänud ka Austria eesistumise ajal. me peame tagama, et volinikud teavad, et palju raha on veel jäänud alles selleks, et muuta romade olukorda. nii et peamise ülesandena meie jaoks on tugineda viimasele kümnele raportile, mis on koostatud selles valdkonnas. mitte romade kohta, ainult Soraya raport käi-, räägib romadest, ülejäänud üheksa räägivad tarkadest küladest, Euroopa digitaliseerimisest, põllumajandusest Äh, ÜPP-st, tervisest, vähist, romad surevad seitseteist aastat nooremana kui üle, ülejäänud eurooplased, viis korda rohkem on, viis korda suurem on võimalus haigestuda vähki. meil on hormonaalseid äh, haigusi seitse korda sagedamini kui muudel eurooplastel, keskmistel vaestel eurooplastel, väga huvitav. nii et teha on jäänud palju, meil on selleks vahendid, kasutagem seda raportit seega ja ülejäänud seitset mis on parlamendi poolt juba vastu võetud. selleks, et neil oleks äh, järgmisel kuul viie erakonna toetusel koostatud raport, et ka Austria eesistuja saaks ka toetada midagi ambitsioonikat äh, komisjoni poolt ja kui komisjon ei ole valmis, siis me palume seda temalt. jäänud hindamist valmistatakse praegu ette. eelmisel aastal toimus avalik konsulteerimine kõigi romadega kodanikuühiskonna organisatsioonidega selle raporti koostamise kontekstis. nii et me teame, mida roomad tahavad. me teame, mida Euroopa Parlament tahab. kõik äh, pooled on ühel meelel. üheksakümmend protsenti toetas rap-, raportit ja minu raportit varem, nii et küsimus ei ole poliitilise tahte puudumises, nii et raha on olemas, kasutagem seda. kõik on olemas romadel järgmise poole aasta jooksul on Rumeenial väga raske selle teemaga tegeleda, me teame, et kui nad seda ei tee, siis mitte keegi ei tee seda järgmises komisjonis. nii et kui me sellega praegu ei tegele järgmise kahe kuu jooksul, siis oleme kaotanud palju aega ja saanud lüüa. nii et palun aidake meid kõik koos, aidake meid äh, koos oma rahvusparlamentidega, sest rahvusparlamentides äh, to-, juhtuvad päris asjad nii et kui te lähete koju tagasi oma parlamenti, te teate ju, et te tulete erinevatest piirkondadest oma riikides. Te teate, kes on vaesed ja te teate viimase seitsme aasta jooksul, millised projektid seal läbi viidi. et te teate ka, mis puudu on jäänud teie piirkonnas. nii et minge tagasi Rahvusparlamendi tasandile. sest nii on meil ju Euroopa kaart ja, ja, ja, ja piirkonnad on esindatud ju ka Euroopa Parlamendis, nii et tulge lähinädalatel oma ettepanekutega oma saatkondadesse selleks, et meil jõustuks uus strateegia. Thank you very much. suur tänu meie asepresidendile, kes rõhutas kõiki neid konkreetseid edusamme roomade kaitsel, kuid tähtis on ka, et me töötame koos Euroopa tasandil ja samuti läheme tagasi siseriikide tasandile. sest et tõsi, reaalne töö tuleb ära teha siseriiklikul või kohalikul tasandil, nii et hea koostöö on äärmiselt vajalik. aga järgmisena annan sõna doktor Doris Wolfsleinerile, kes esindab Austriat kui eesistujamaad. suur tänu, daamid ja härrad, suur tänu kutse eest Austria eesistuja tervitab parlamentidevahelist äh, komisjoni kohtumist, mis tegeleb romade kaasamisega ja mustlase vastasusega. me tahame tänada libe komisjoni selle algatuse eest korraldada sellisel olulisel teemal kohtumine. nagu päevakorrast me näeme, võitlus mustlasvastasuse alal on üks edukamaid aspekte romade kaasamises selleks, et kõige haavatavamaid kodanikke Euroopa Liidus kaitsta, nõukogu peab väga oluliseks diskrimineerimisega võitlemist ning eelarvamustega, mis puudutavad äh, romasid. anti, mustlasvastasus on peamine tõrjutuse põhjus. on astutud juba olulisi samme Euroopa Liidu tasandil selleks, et tunnistada, et tuleb võidelda mustlasvastasusega. vahearuannes Euroopa äh, raamstrateegias kuni aastani kaks tuhat kakskümmend Euroopa Komisjon räägib vajadusest tõhustada ja fook- ja keskenduda mustlasvastasusele nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. võitl-, võitlus mustlasvastasusega on üks Austria-Rooma integratsioonistrateegia peamisi punkte. aastal kaks tuhat seitseteist nõukogu võttis vastu soovitused romade tõhusaks integreerimiseks Euroopa Liidu liikmesriikides mõte on riiklike strateegiat, strateegiate hoogustamine ning riikidevaheline koostöö. soovituses räägiti vajadusest võidelda mustlasvastasusega ning äh, sellest, et tuleb liikmesriike julgustada. räägi ka positiivsest tegutsemisest, mitte ainult diskrimineerimise vastasest võitlusest. mustlasvastasus on tõrjutuse peamisi faktoreid ning õõnestab romade integratsiooni. liikmesriigid on kutsunud komisjoni üles koostama ettepanekut, mis keskenduks äh, raamstrateegiale ja nõukogu järeldustele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kuusteist. selle nimel Euroopa Komisjon, mõeldes äh, äh, raamistikule pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, Austrias toimub kahekümne seitsmendal novembril konverents teemal kuidas tegeleda mustlasvastasusega selle strateegia raames ja tulevase strateegiaga raames, sest konverentsi eesmärk on sõnastada selged soovitused, kuidas mustlasvastasusega tegeleda. konverentsil tulevad kokku erinevad osapooled, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu ametid, äh, fondid, kandidaatriikide esindajad, seega on väga tähtis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ning ähm, haridusasutused Austria eesistujana tahab avatud ja avatud ja laiaulatuslikku konsultatsiooni korraldada, korraldada, et uurida, kuidas võidelda mustlasvastasusega. see, see on, saab olema tõhusaks panuseks tulevasse Roomade integreerimisprotsessi. Thank you very much and now we will... suur tänu ja nüüd pöördume Tiina Astala juurde. tema on komisjoni esindaja ja tegeleb ähm, justiits- ja tarbijate küsimustega. suur tänu, daamid, härrad. ka mina sooviksin kõigepealt tänada libekomisjoni selle parlamentidevahelise ähm, komisjoni äh, kohtumise korraldamise eest, mis käsitleb romade kaasamise põhiõiguslikke aspekte ja Roma vastasusega võitlemist. komisjoni e, jaoks tuleb see väga õigel ajal, see arutelu, sellepärast et e, me just viime läbi süvitsi e, analüüsi romade raamistiku osas ma sooviksin tänada ka Liivia ja Rokat selle eest, et ta on tohutult panustanud Rooma poliitikate äh, väljatöötamisse ja ka Roomade integreerimise strateegiatesse ning sooviksin tänada ka Soraya Posti äh, väga ambitsioonika raporti eest, mis keskendub äh, Rooma vastasusega võitlemisele. see on väga oluline panus ja see on oluline ka kaks tuhat kakskümmend järgse lähenemise äh, väljatöötamise hindamise jaoks. ning äh, tervitan ka äh, kõiki teid, kes teie oma ametites ja rollides samuti panustate vastavate poliitikate väljakujundamisse, selle rakendamisse. me kõik teame, kui oluline on roomade ähm, kogukonna võrdsuse taga, võrdõiguslikkuse tagamine ja nende kaasamine mis puudutab riiklikke äh, roomade kaasamise äh, äh, raamistikke, siis selle, see töö jõuab peatselt valmis ning novembrikuus võetakse vastu ka vastav dokument, et teatis avaldatakse koos komisjoni hindamisaruandega ning hindamisuuringuga, mille on välisagentuur koostanud. ja see hõlmab ähm, aastaid kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat seitseteist ning hindab olulisust, ähm, sidusust, tõhusust, mõjusust, ähm, õiglust, koordineerimist, jätkusuutlikkust ja Euroopa Liidu lisandväärtust raamistikule. niisiis ta analüüsib erinevaid äh, saavutusi, tulemusi ning äh, kaalub ka erinevaid äh, poliitikaettepanekuid äh, aasta kaks tuhat kakskümmend järgmise, järgseks perioodiks ning me oleme teinud äh, kõik selleks, et meil oleks aus ja läbipaistev analüüs, nii et seda saaks tõesti kasutada tõendina, tõendusmaterjalina meie edasises töös. ja minu tänane sõnum ja ettekanne rajaneb esialgsetel andmetel. niisiis, ähm, esialgsed andmed näitavad, et tuleb suurendada Rooma vastasega äh, võitlemist, siin on oluline ka sotsioökonoomiline kaasamine, samuti kutsutakse, kutsutakse üles Rooma kaasamise eesmärke selgemalt välja töötama ja äh, seire peab olema kaasav ja äh, tõhus. samuti on oluline part-, partnerlus kodanikuühiskonna organisatsioonidega. eesmärgid oleksid võinud ähm, olla tugevamalt välja toodud, eriti just hariduse valdkonnas. Ähm, mittediskrimineerimise eesmärk, eesmärgiks on ähm, ka roomavastasusega võitlemine ning äh, tuleb ka konkreetsete alarühmadega äh, Rooma kogukonnas tegeleda, need Rooma naised, lapsed ja äh, noored. ja äh, samuti tuleb tähelepanu rohkem pöörata nendele roomadele, kes on kolmandate riikide kodanikud. ja meie ähm, analüüs näitab, et tuleb ähm, rohkem keskend-, fokusseeritult läheneda roomavastasusega võitlemisele ning see tuli välja ka meie viimase nädala aruteludes äh, Ähm, Euroopa ähm, platvormi osas, ähm, mis käsitles roomade kaasamist, ma tean, et paljud teist äh, samuti osalesid sellel, see puudutas siis ka tervist, eluaset ja kaasamist. ning Rooma vastasus toodi seal välja kui üheks põhjuseks, miks äh, roomad ei saa juurdepääsu põhiteenustele Euroopa Liidu liikmesriikides ning ma loodan, et need arutelud selles platvormis olid väga olulised ja ka näitasid meile, kuidas edasi liikuda ning me pea, näitasid ka, et me peame koostööd tegema selles valdkonnas ning ähm, arvestades äh, siis sellega ja arvestades ka sellega, et me kaalume, milliseid meetmeid võtta peale aastat kaks tuhat kakskümmend, oleme teile väga tänulik tänase algatuse eest ja kindlasti see kajastub ka meie edasistes kaalutlustes ja loomulikult ma loodan ka teie toele meie töös, aitäh! suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest vahel, kui me räägime mustlas vastus, vastasusest, siis ma tean, et mõningad meie kodanikud ütlevad mulle jah, aga tead, nii palju on neid inimesi, kes ei tunne, et nad oleksid osad ühis, osa ühiskonnast või et nad oleksid kaasatud ja resolutsioon, mille me siin kojas vastu võtsime, näitab väga selgelt, et roomad ähm, ei, ei ole mitte ainult äh, kannatanud aastasadu, vaid me peame rääkima, rääkima diskrimineerimisest, tõrjumisest, vägivallast, vahel ka mõrvadest Rooma kogukonna puhul, nii et äh, arvestades, et diskrimineerimine ja tõrjumine endiselt veel aset leiab kahekümne esimesel sajandil, siis see toob väga selgelt välja, et tõesti on viimane aeg tegutseda ja mitte ainult otsustada ja äh, resolutsioone vastu võtta, mitte ainult otsustada, et me anname neile raha, vaid tõesti tuleb tegutseda selliselt, et vahendeid ka kasutataks sihipäraselt, et eesmärke täita ja seetõttu ma tänan ka äh, neid kolme ähm, sõnavõtjat, kes sissejuhatuses sõna võtsid. suur tänu, et tulite siia meie arutelule ja nüüd läheme järgmise osa poole, sellepärast et äh, me ei näinud küsimusi ja vastuseid ette äh, sissejuhatuse voorus. aga nüüd, kus me läheme järgmise faasi juurde, üks äh, kolleeg oleks pidanud mind asendama, aga igal juhul, mida ma võin nüüd teha, on see, et, et meie sessioon on ette nähtud ähm, kuni kella kuueni ja meie tõlgid ähm, ütlesid väga selgelt, et nemad lõpetavad töö täpselt kell kuus, nii et palun arvestage sellega, et me peame ju ka ikkagi austama töötajate õigusi ja seetõttu kinnitan veel kord üle, et me ei saa oma arutelu pidada kauem kui kella kuueni. aga seda öelduna sooviksin veel kord tänada meie kõnelejaid ja selle eest, et olete siia tulnud ja selleks aja leidnud, aitäh well,! niisiis, ärgem raisakem aega. me peame arvestama sellega, et peale kella kuute meil enam tõlget ei ole. ja kuni minu asendaja siia jõuab, siis ma nüüd tutvustaksin ähm, meie esimest sessiooni, siin me käsitleme roomade kaasamist ja põhiõigusi. ja enne kui annan sõna meie külaliskõnelejatele, äh, siis räägiksin paari sõnaga ka sellest, kuidas meie arutelu äh, täna korraldatud on. niisiis arutelu leiab aset vastavalt järgmisele äh, äh, vormile. sõna saavad äh, kaks rahvusparlamentidest ja üks liige ähm, Euroopa Parlamendist, kuni siis sõnavõtjate nimekiri on täis ja need rahvusparlamentide liikmed, kes sõna soovivad, palun täitke ära sõnavõtmise vorm. ja andke see meie saali teenindajatele ja saali teenindajad toovad selle siis meie juhatuse laua taha ning äh, vastavalt sellele, kuidas ähm, sõnasaamise taotlused meieni jõuavad, äh, siis vastavalt sellele järjekorrale ka sõna saadakse ja parlam-, Euroopa Parlamendi liikmed saavad sõna nii, nagu tavaliselt võivad ka käega märku anda. ja nüüd mul on märkmed natukene segi läinud, ütleb proua esimees niisiis, mis nüüd puudutab esimest sessiooni, siis ma kutsun kõigepealt siia meie raportööri proua Soraya Posti ja tema käsitleb kahe tuhande seitsmenda aasta raportit, mis käsitleb roomade integratsiooni ja põhiõigusi Euroopa Liidus ja mis käsitleb ka Rooma vastusega võitlemist. ja enne, kui ma annan sõna Sorayale, tervitaksin ka meie esimeest, kes nüüd üle võtab juhtimise. Thank you very much and thank you, Birgit, for your suur tänu, aitäh, Birgit, selle eest, et et koosolekut juhtisite. tere pärastlõunat, lugupeetud kolleegid, daamid-härrad, mul on väga hea meel teid kõiki siin täna näha. täna on väga oluline päev ja ma sooviksin tänada kõiki meie külalisi ka liikmesriikide rahvusparlamentides selle eest, et olete võtnud äh, aega selleks, et osaleda sellel parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel. ja lühidalt tutvustaksin iseennast. nagu te juba kuulsite, minu nimi on Soraya Post ning ma olen Rootsi äh, Feministpartei liige ning olen ka äh, selle raporti raportöör, mis käsitleb eh, siis roomade kaasamist eh, ja Rooma vastasusega võitlemist Euroopa Liidus ja see on ka meie tänase kohtumise teema. minu põhimotivatsiooniks selle raportiga oli näidata, et eh, roomad on ilma jäetud kõikidest põhiõigustest seoses Rooma vastasusega ja seoses ka rassismiga, mis on suunatud roomade vastu ja äh, oleme näinud, et äh, Rooma vastasus on valitsenud juba sajandeid. sellel on äh, erinevaid vorme ja samuti Rooma reeglina elavad äärmises vaesuses. arvatakse, et roomad ei, on laisad, nad ei viitsi ega tahagi saada korralikeks kodanikeks ja et nad on selliselt elanud juba sajandeid ning Rooma vastasus rajaneb ka nendel eelarvamustel ja veendumustel. Rooma vastasusel võib olla erinevaid vorme, näiteks äh, äh, naiste sundsteriliseerimine, samuti vihakõne äh,, politsei kasutab äh, jõudu, segregeeritakse äh, õpilasi koolides, äh, samuti viletsamad eluasemed ja nii edasi, nii edasi. samuti on sellel ka teisi vorme näiteks on äh, meil olemas ka programm äh, Avasta Euroopa Liitu, see on äh, rongipilet, mis on mõeldud kaheksateist-aastastele noortele, aga kuna lisakulusid ei kaeta peale rongipileti, siis Rooma noortel paraku ei ole võimalust neid pileteid kasutada, niisiis ähm, Nad on äh, silmitsi erinevate probleemidega, ei ole transporti, elektrit äh, ja eluasemed on väga viletsad ning väga paljud, äh, palju Rooma asundusi on selliseid, kus ei ole selliseid põhiteenuseid tagatud. ja, ja paraku me näeme, et roomade ja mitteroomade ähm, olukord on väga erinev. näiteks kui me vaatame kas või viimast aruannet Põhiõiguste Ametilt, siis me näeme et, et kuuskümmend kolm protsenti kuueteist kuni kahekümne nelja aastastest roomadest olid töötud ja samuti ei olnud neil äh, korralikku haridust ega koolitust, sellised olid kaks kolmandikku noortest, võrdluseks näiteks ainult kaksteist protsenti on äh, ilma korraliku hariduseta ähm, Euroopa Liidu keskmine ja Ähm, praktiliselt iga ähm, Rooma pere elab ähm, ilma pesemisvõimaluseta maja sees, praktiliselt äh, kõikidel on katused äh, katkised, aknaraamid on äh, olematud ning väga suur osa romadest on kogenud mingit ahistamise vormi ning samuti on kogetud vägivalda, mis on põhjustatud trauma vastuseisust. ja öeldakse, et roomad ei soovi ähm, integreeruda, et nad ei soovi tööd teha ja nad on ise oma olukorras süüdi. aga ma sooviksin siinkohal mainida, et ähm, Milos Seeman Tšehhi Vabariigist ütles, et ta ähm, paar nädalat tagasi ütles, et roomlased, äh, roomad on äh, laisad ja neid tuleb lihtsalt tagant peksta aga ma sooviksin äh, öelda teile kahte asja. mitte keegi ei soovi olla vaene ega tõrjutud või et ta ei saa olla kaasatud ühiskonda tegevustesse. ja teiseks, äh, see on ikkagi kohutav kuulda terve elu, et te olete väärtusetu sellepärast, et te olete Rooma päritolu. et te olete teise klassi kodanik, et teil ei ole kodumaad ja uskuge mind, meile meenutatakse seda igapäevaselt. mitte väga palju aastaid tagasi ma kasvasin üles selleks ja koolitasin ennast selleks, et äh, mind tunnustatakse esimese klassi kodanikuna, aga ma ei ole veel oma eesmärgini jõudnud, ma olen kuuekümne kahe aastane. ja vähemalt viiskümmend aastat, viiskümmend viis aastat, viiskümmend viis aastat olen ma ennast pidanud teise klassi kodanikuks, sellepärast et see on see, kuida-, milleks pidas mind ühiskond. kas ma olen panustanud ühiskonda võrdsetel alustel? ei, ei, mul ei lubatud seda teha sellepärast et ma ei olnud esimese klassi kodanik. kas ma soovisin panustada ühiskonda? sajaprotsendiliselt, jah. niisiis, kui ma hakkasin seda tegema, siis ma sain ka nautida meie oma riiki, demokraatiat, oma armastust teiste inimeste kaaskodanike vastu. ja siin parlamendis ma näen, et mind austatakse kui esimese klassi kodanikku aga see tee oli väga raske selle eesmärgini ja mitte kõik ei saavuta seda veel. aga lihtsalt, et te teaksite, ärge kunagi mõelge seda, et meie ei soovi panustada, me ei soovi tööd teha. me, meil on hirm ja usalduse puudus on väga suur. ning tihtipeale just enamik peab vähemuse poole oma käe ulatama ja oma raportis ma pole nõudnud ei rohkem ega vähemat äh, roomadele äh, kui mitteroomadele. ma soovin, et meie ühiskond oleks äh, võrdõiguslik, kus me sünnime ikkagi vabade ja, ja võrdväärsete inimestena. me peame tagama ka õiguse mittediskrimineerimine kõikides eluvaldkondades on oluline, samuti me peame panustama usalduse tagamisse, sellepärast kui me ei usalda üksteist, siis meil ei ole ka tulevikku. ja ma olen veendunud, et ähm, mustlasvastasus on ka põhjuseks selleks suure usaldus, sellele suure usalduse puudumisele meie ühiskonnas. ja äh, me, me peame selle kõrvaldama lepituse kaudu oma liikmesriikides. me peame arvestama sellega, mida Rooma on äh, kogenud viimastel aastakümnetel, aastasadadel ja, ja milliste äh, õudustega me oleme silmitsi veel tänapäevalgi. see, kui te olete elatu, peate elama tõrjutuna, see ikkagi mõjutab teie enesehinnangut, see mõjutab seda, kuidas te vaatate oma naabrit ja see mõjutab ka seda, kuidas te näete iseennast ja oma võimekusi. me olime orjad, meid kiusati taga ja meid äh, on välja jäetud praktiliselt kõikidest Euroopa riikidest. meid on süstemaatiliselt mõrvatud Teise maailmasõja ajal. Rooma naisi on sundsteriliseeritud aastakümneid, meie lapsi on ära võetud vanematelt ja pandud neid ähm, lapse, lastekodudesse, nii et ähm, see on, leiab aset ka äh, veel täna ja arvatakse, et meie äh, lapsed on vaimse puudega, intellektuaalse puudega ja et neid äh, tuleb äh, eraldi haridust anda, segregeerida neid. ja kui need faktid ei jõua kõikide õpilaste mm, ajalooraamatutesse, kui teadlikkust sellest ei mm, suurendada, siis me ei mm, saa ehitada ka sildu roomade ja mitteroomade vahel ja see on ka põhjus, miks palun hakake ehitama sildu, hakake rajama ka neid lepituskomisjoni ähm, oma liikmesriikides. ja peale seda pikka aega poliitikud peavad ähm, ka võtma vastutuse roomadest kodanike olukorra eest. erinevates kohalikes omavalitsustes juhid ei ei näe, ei, ei vaata roomasid, kes elavad nende kohalikus omavalitsuses samamoodi kui teisi kodanikke. Nendel ei ole oluline see, et rooma lapsed ei saa koolis käia või et neil ei ole juurdepääsu veele. Nad arvavad, et nad on alati niimoodi elanud ja et nad on sellega leppinud. ei, me, me oleme sunnitud niimoodi elama ja see on Euroopa häbimärgiks, et selline olukord endiselt veel eksisteerib, sellepärast et roomasid tuleb pidada ähm, kodanikeks ja, ja, ja nad on, meie kõik vastutame nende eest ning äh, mitte ja mitte ainult valimiste ajal ei tuleks äh, neid äh, meeles pidada, nii et vastasel juhul ähm, vihakõne saastab veelgi rohkem meie ühiskonda ja ähm, vähendab sallivust, avatust ja kõiki neid väärtusi, mis on kirjas ka Euroopa Liidu aluslepingutes. niisiis, ma sooviksin tänada teid, kes te olete tulnud täna siia ja ma loodan, et kui te lähete oma koduriikidesse tagasi, siis te võtate teie vastutuse kõikide kodanike eest, olenemata nende päritolust, soost ja nii edasi. aga äh, roomad on väga olulised ning ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes on algusest peale aidanud mul seda raportit äh, koostanud ja kes tõesti võtavad vastutuse kõikide äh, Euroopa Liidu kodanike eest, aitäh! Thank you, Soraya.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 Thank you very much. suur tänu. ja nüüd meil on äh, võimalus rahvusparlamentide esindajatega mõtteid vahetada. ja seega esimesena saab sõna Toomas Hammarberg, Rootsi Riksdagi liige. härra Hammarberg, teil on kümme minutit kõneaega ja pärast seda saavad sõna äh, ruumis viibivad parlamentide liikmed ja saate endiselt, kui soovite, oma sõnasoovi kirjalikult esitada, kas siis nüüd esimeseks või teiseks paneeliks, aga sõna on härra Hammarbergil. ei, ma ei väida, et ma siin esindan kõiki Euroopa parlamente, kuid äh, mulle tundub, et tänane konverents on tõesti tähtis ja see on ka loogiline, et Euroopa Liit on siin liidri rollis, kui teemaks on mustlasvastasuse alane võitlus see on, sest see on suurel määral Euroopa-ülene probleem, kuid konkreetne tegevus peab toimuma kohalikul tasandil ja kogukondades. mõned aastad tagasi olin ma inimõiguste volinik Euroopa Nõukogus ja tegelesin kõigi Euroopa riikidega ja käisin kõikides Euroopa riikides mõnikord isegi mitu korda ja mulle jäi peamiselt mulje, et et see teema ei ole lahendust leidnud Euroopa riikides. pigem on tegemist täieliku läbikuk-, peaaegu täieliku läbikukkumisega pea, peaaegu kõigi, enamuses Euroopa riikides. ja nüüd on tulnud aeg sellega hakata tegelema, kuulsime, millised on arvud, millised on juhtumid olnud, millest täna siin ka räägiti. paraku nad peegeldavad reaalset olukorda üritan mainida mõningaid tegevusi, millega loodetavasti hakkavad tegelema rahvusparlamendid, eesmärgiga Euroopa puhastada sellest häbiväärsest diskrimineerimisest või isegi hullemast. või me räägime kaheksasajast miljonist inimesest Euroopa Liidus, kaheteist miljonist Euroopas tervikuna see on suur hulk inimesi, me oleme, me oleme reetnud nende usaldust ja paraku on sellel omad tagajärjed. ja esimene punkt ongi tunnistada, et meil on tegemist probleemiga. selle probleemiga, see to, probleem tuleb võtta päevakorda ja prioriteetide seas. teiseks, raske on kainelt sellelt rääk-, sellest rääkida, ilma et me ei tooks selgust ajalukku. seepärast ma arvan, et uurimiskomisjonid teevad väga tähtsat tööd. meil õnnestus veenda Rootsi ametivõime seda tööd alustama ja ma võin öelda, et mõju suhetele enamusrahva ja rood- ja, ja mustlaste vahel Rootsis äh, suhted paranesid. usaldus on väga tähtis. aga dialoog algas. ja järgmine samm ametivõimude poolt oli luua komisjon, mis ei tegeleks mitte ainult ajalooga ja mineviku kuritegude ja, ja õiguste rikkumistega, aga, aga tegeleda tuleks ka praeguse olukorraga. komisjonis oli üheksa liiget, kuus esindasid Rooma kogukonda ja ülejäänud siis eksperdid teistest äh, ühiskonnaosadest. ja need üheksa inimest koostasid raporti selle kohta, et mida tegelikult tuleb praegu ette võtta selleks, et mustlasvastasus kaoks. ja see oli teine moodus, kuidas kaasata roomad rea-, tõelisesse aruteludesse selle kohta, mida on päriselt vaja ja mida tuleb veel teha. ja ma arvan, et see kogemus oli nii positiivne, et ma soovitaksin seda ka teistele riikidele. tähtis on mõelda sellele, mida on konkreetsete juhtumiste puhul võimalik ette võtta? meil oli üks väga tõsine juhtum, millest kõneles meedia, kus äh, politsei Rootsis omas registrit, mida pidevalt täiendati. see puudutas äh, romasid. Äh, ja põhines just sel, ainult sellel faktil, et tegemist oli romadega. pered, see puudutas peresid ja kattis suure osa Rootsi roma rahvast, rahvastikust. kui see välja tuli, siis äh, romad ütlesid, et see on tõeline skandaal. et kuidas on võimalik meid registreerida, kuidas on võimalik, et politsei omab meie kohta registrit lihtsalt tuginedes meie etnilisel kuuluvusel, aga see oli ometi fakt ja läks äh, vaja sisulisi poliitilisi meetmeid tagamaks, et, äh, et tekkis tunne, et see on nüüd lõppenud ja et enam seda tüüpi registreerimist läbi ei viida loodetavasti ei juhtu seda enam ka tulevikus. tähtis on reageerida just olemasolevatele seda tüüpi probleemidele, seepärast meie soovitus on, et see peaks olema prioriteet, tagada, et ombudsmanid, mis tegutsevad kõigis Euroopa riikides, et nemad võtaksid mustlasvastasuse ja diskrimineerimise teemat tõsiselt mõningatel juhtudel nad seda teevad mõnedes riikides, jah, aga teistes mitte. on väga tähtis äh, selgelt välja öelda, et kui on tegemist diskrimineerimisjuhtumitega romade vastu, siis et romadel oleks ka tunne, et nad võivad kaevata ja et nende kaebustega tegeldakse professionaalselt. meil oli veel üks probleem. kohtu süsteemiga. tuli välja, et mõned vihakuriteod, mis äh, on toime pandud ka Rooma sisserändajate puhul Rootsi, kui ohvrid pöördusid politseisse ja ütlesid, see asi juhtus minuga, nad said teada, et praktiliselt mitte kunagi politsei ei uurinud seda põhjalikult ja oli väga vähe juhtumeid, mis jõudsid kohtusse ja kus väärtegude eest karistati. väga vähe juhtumeid, tulemuseks oli, et romad järeldasid sellest, et pole mõtet minna politseisse ja, ja rääkida oma probleemist, jälle tekkis usaldusprobleem. ja mida sellest siis järeldada, et sellised, selliseid as-, selliseid teadaandmisi tuleb võtta väga tõsiselt, see näitab ka, et meil on veel üks probleem, et teatud äh, erialade esindajad, kes on rohkem kokkupuutes romadega, nad peavad olema professionaal, et neil, professionaalid, kellel peab olema siiski teatud, neid tuleb teavitada ja harida romade kultuuri ja, ja, ja romade kohta, eriti puudutab see politseinikke, õpetajaid, tervishoiutöötajaid ja muid taolisi erialasid. on äärmiselt tähtis, et need, kes esindavad ühiskonda ja kes puutuvad kokku romadega, et nad teaksid midagi Roma kultuurist, et nad teaksid, mida nad peavad silmas pidama oma töös selleks, et mitte seda usalduse lõhet veelgi suuremaks venitada. ja veel lihtsad asjad, mida saab teha. tagada, et see lõhe, mis meie ühiskondades on kodakondsuse osas ja isa, isegi ID-kaartide ja selliste asjade puhul, mille abel roomadel oleks võimalik oma isikuid tuvastada, sellised probleemid tekivad sageli sünnihetkel, kui sünde ei registreerita ametlikult. see on päris skandaalne, et on endiselt äh, riigilise kuuluvuseta inimesi, kes Euroopas meil elavad, meie mandril, kellel ei ole kodakondsust ja, ja selle juurde kuuluvaid õigusi, kuid ometi mõningates Euroopa osades selline probleem eksisteerib. peame mõtlema ka hariduse teemale tõsisemalt enamuses riikides. enamasti, kui romad pannakse eri klassidesse, sellepärast et nad on romad, see on probleem peame, peame tegema nii, et Roma õpilastel oleks õigus olla üldharidussüsteemist. nüüd poliitiline esindatus on järgmine probleem väga,, väga-väga vähe romasid on esindatud parlamentides Euroopas. see näitab just sedasama lõhet poliitika ja romade reaalse elu vahel tuleb äh, järele mõelda ja see on sõnum erakondadele. tuleb mõista, et romadel on pädevust, mida saaks ka väga hästi kasutada poliitilises elus meie riikides, aga tahaksin rõhutada, et mis iganes samme me ka ei astu, seda tuleb teha koostöös romadega, mitte romade jaoks, vaid koos romadega. endiselt teeme vigu kui meie hakkame otsustama, mida tuleks teha nende heaks. see ei ole päris demokraatlik lähenemine. suur tänu, härra Hammarberg. see nimi on mulle tuttav, ma ütlesin endale, aga ma ei, tegelikult ei teadnud, et te alustasite teist karjääri ju parlamendiliikmena. väga tore, et olete siin aga nüüd avan siis arutelu parlamentide liikmetele, Rahvusparlamendi liikmetele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja vaatan nüüd Euroopa Parlamendi kolleegide poole. kas te mõlemad sooviksite sõna? alustame siis äh, Euroopa Parlamendiga. härra Momtšilo. ja siis äh, Montenegro esindaja, see on ka tõlkijate jaoks äh, väljakutse, te kõnelete Montenegro keeles, mida meil ametliku töökeelena ei ole, meil on horvaadi keel ametlikuks keeleks. ja nii ma sain aru, et nii me peamegi selle olukorra lahendama. vaatan teie poole, jah. vaatame, kuidas meil sellega läheb, selle Euroopa-ülese väljakutsega ja kuivõrd me oleme ühtsed mitmekesisuses, peame lihtsalt sellega hakkama saama. nüüd härra Martinovitš. mikro is really crucial. nii et mikrofoni kasutamine on selle väljakutse lahendamisel otsustava tähtsusega. Right. lugupeetud juhataja. tervitused Montenegrost ütleb härra Martinovitš ma tahaksin arutada teiega, millised võiksid olla parimad tavad, mida võiksime jagada ja mida siis saaksime rakendada oma koduriikides. oleme siin libe komisjoni kutsel. oleme teinud, kes on teinud tihedat koostööd Montenegro Roma kogukonnaga, Montenegro on väga väike riik ja kandidaatriik meil on natuke üle kuuesaja tuhande elaniku, üks protsent romasid nende seas. meie ühiskonnas on kaks haavatavat rühma, eriti romad. tahaksime jagada oma kogemusi. ja meil on siin vallas pikad kogemused, sest viimase kümne aasta jooksul oleme mitmeid algatusi ellu viinud. eriti pärast seda, kui suur hulk roomasid tuli meie riiki naaberriikidest. me võtsime vastu väga palju kirjaoskamatuid inimesi, kes olid väga vaesed, kuid kes tahtsid saada siiski osaks meie ühiskonnast. nii et me ei pidime leidma tervikliku lahene, lahenduse ehk siis äh, tagama elamispinna, toidu ja kaasama ka need inimesed ühiskonnaellu. Äh, sellel eesmärgil tegime mitmesuguseid samme, tagasime hariduse lasteaiast kuni keskkoolini, kõrgkoolideni välja paar aastat tagasi ei olnud meil üldse ülikoolides äh, Montenegros Roma üliõpilasi, nüüd on meil neid kakskümmend neli. ja sama käib romade esindatuse kohta avalikes institutsioonides. see esindatus kasvab iga päevaga ning me üritame kaasata romasid ühiskondlikku tegevusse, poliitikasse, ühiskonda laiemalt. huvitav on äh, täheldada ka seda, et äh, mis to-, seda, mis toimub tervishoiu valdkonnas, samuti tööhõive valdkonnas. oleme aktiivselt äh, töötanud roomade tööhõivega ja kaasamisega kõikidesse eluvaldkondadesse tahame kaasata neid ka poliitilisse ellu. nii kohalikul kui riiklikul tasandil, eriti mis puudutab parlamenti. mõnedes äh, erakondade nimekirjades kohalikul tasandil on meil olnud romade esindajaid ja tulevikus ma loodan, et nad osalevad aktiivselt ka oluliste otsuste langetamisel eriti mis puudutab just romasid endid. oleme ette valmistanud mõned, valmistasime ette mõned dokumendid, mida tahaksime teiega jagada, aga nüüd ma pean oma kõne lõpetama, ma tean, et mu aeg on otsas, nii et kui soovite nende materjalidega tutvuda, siis leiate sealt, millised on olnud meie kogemused, mis võiksid võib-olla olla ka eeskujuks äh, headest algatustest. tänan kutse eest, see on olnud au asu, osaleda selles arutelus ja ma loodan, et ma sa-, et me saame Montenegros ka neid häid tavasid äh, ellu rakendada, mida teie käest täna õpime. suur tänu, härra Martinovitš. ma unustasin ennist öelda kolleegidele, äh, kui palju teil kõneaega on. nii et teil on aega kuni kolm minutit kõneaega selles esimeses paneelis. Te ei pea rääkima kolme minutit, kuid pärast kolme minutit hakkan siin haamriga vibutama ütlen teile, kes on nimekirjas, siis saate ennast valmistada ette. nüüd proua Marcelino on järgmine pärast seda Euroopa Parlamendist. Romeo Franz rahvusparlamentidest. Ivan Batškai, Predrag Bakovitš Euroopa Parlamendist, Julie Wood ja siis jälle rahvusparlamentidest Ferško Kastaži ja siis mina ise Euroopa Parlamendist, siis on nimekiri lõppenud, tuleme paneeli juurde tagasi. Katariina Marcelino Portugalist on järgmine. Obrigada, senhora president uh.... Ah, suur tänu, proua esinaine. tere päevast kõikidele. tahtsin tegelikult teises paneelis sõna võtta, aga aga, aga sellest ei ole midagi. hea mõte ikkagi, tahan öelda, et Portugal töötab järjekindlalt äh, mustlaste integreerimise kallal. meil on, meil on päris suur kogukond, kuigi võib-olla vähem kui mõnedes teistes liikmesriikides. viiskümmend tuhat inimest umbes on meie Roma kogukond. see kogu, seda kogukonda diskrimineeritakse nagu ka teistes liikmesriikides ja ta on, tema olukord Ibeeri poolsaarel on pisut erinev võib-olla kui mujal Euroopa, Euroopas, aga siiski on tegemist kogukonnaga, keda diskrimineeritakse. meie strateegia ei ole olnud piisavalt ambitsioonikas, ta on läbi vaadatud ja nüüd meie strateegia on ambitsioonikam ja selle eesmärgiks on keskenduda hariduspoliitikale. haridus on otsustava tähtsusega, kui me tahame integreerida neid äh, inimesi, viiskümmend tuhat nendest pooled on naised, on lapsed ja noored. ja kui me investeerime haridusse, siis me oleme veendunud, et kui need lapsed äh, käivad kooli, siis nad kolmekümne, neljakümne aasta pärast on täielikult integreeritud meie ühiskonda. järjest rohkem on noori mustlasi, kaks korda rohkem kui varem meie koolides. me võitleme segregatsiooni vastu hariduses ja me tahame, et noored jõuaksid ka keskhariduseni, sest alghariduse vallas käivad lapsed kõik koolis. aga meil on eriprogramm ka kõrghariduse jaoks. selle eesmärgiks on kaasata noored. Opre plaan on selle nimi. ja lõpetuseks tööhõive. tuleb investeerida tööhõivesse tuleb ta-, tagada usaldus, millest ka siin räägiti. elamispind, jällegi väga oluline, et ühenduse vahendid võimaldaks ehitada uut, uusi elamispindu. kui see, ilma selleta linnadel ei, kommuunidel ei õnnetu lahendada mustlaste elamispinna probleemi. ja lõpetuseks osalus, mustlaste osalus. see on see Ah, meie, see areng, mida me soovime näha, ei juhtu ilma, et kui mustlased ei ole algusest lõpuni kaasatud. peame rõhuma nende kodanikutundele, igatahes nii arvame meie Portugalis. meil on partnerlusprogramm ka Euroopa Nõukoguga selleks, et meil oleks poliitiline akadeemia ka nende, selle kogukonna jaoks, et nad täielikult saaksid osaleda ühiskonna tegevuses suur tänu, proua Marcelino. sain veel mõned sõnasoovid juurde, juurde. võtsime need arvesse, nüüd härra Romeo Franz. lugupeetud kolleegid, minu nimi on Romeo Franz. mina olen Sinti kogukonnast pärit ja mul on väga hea meel et äh, siin parlamendis, libe komisjonis me arutame äh, roomade kaasamist ja samuti ka Rooma vastusega võitlemise teemasid. mul on ähm, väga kahju sellest, et äh, me neljapäeva pärastlõunal arutelu peame, kus me teame, et väga paljud parlamendiliikmed lahkuvad Brüsselist ja jäävad sellest arutelust ilma ja mul on väga kahju, et paljud et ähm, väga palju Rooma ja Sinti taustaga inimesi siia kutsutud ei ole, aga me ju ikkagi arutame ähm, nende äh, küsimusti. ja Rooma vastasus äh, ähm, on seotud juurdepääsu takistamisega nii erinevatele sotsiaalteenustele, ravile, elamispindadele ja nii edasi. ja me teame, et Rooma vastasus on äh, selline ra rassismi vorm, mis on, millel asub tabu. oluline on, et ähm, Rooma strateegiad äh, välja töötatakse, aga need ei ole toiminud, miks? endiselt ähm, roomasid ei ähm, kaasata võrdväärselt erinevatesse kaasamisprotsessidesse ja seetõttu asjasse puutuvad leiavad, et nad on jällegi välja jäetud ja tulemused sellistest meetmetest on väiksed. võtame näiteks Saksamaa. Saksamaa liidu valitsus otsustas, et ähm, Rooma taustaga inimeste kaasamise strateegia ei ole vajalik, kuigi uuringud on näidanud, et nii hariduse valdkonnas kui ka roomade ähm, ähm, aktsepteerimisega on väga suuri probleeme ühiskonnas. ja saame, sellega siis ka Rooma vastusega võitlemist tegelikult blokeeritakse ja kaheteistkümnenda septembri kaks tuhat kaheksateist vastu võetud raport, mis siin vastu võeti suure häälteenamusega, ütleb, et Rooma lastel ei ole võrdväärset juurdepääsu haridusele Ungaris ja väga paljud Rooma lapsed suunatakse erikoolidesse ning valedel alustel väidetakse, et neil on ähm, intellektuaalpuue. see meenutab natsionaalsotsialistlikke ähm, meetodeid. lisaks äh, segregatsioonile inimesi ähm, ka kasutatakse ära. ma võin tuua veel arvukaid teisi näiteid. Äh, kõigil on, neil on üks ühine nimetaja. Rooma taustaga inimesi ei võeta tõsiselt. Rooma vastasus on muudetud kas tabuks või lihtsalt vaikitakse maha. kui me äh, neid äh, inimesi äh, võrdselt ähm, ja võrdõiguslikult ei kohtle, siis kahekümne aasta pärast me istume ikka veel siin ja oleme silmitsi samade probleemidega. suur tänu, Romeo. nüüd härra Istvan Baškai Ungarist. köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel köszöntöm suur tänu, suur tänu, proua esimees, lugupeetud kolleegid, lugupeetud äh, parlamendi liikmetest kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. mina sooviksin rääkida äh, inimõiguste äh, deklaratsioonist. Euroopa kultuuris me oleme diskrimineerimise vastasusega juba ammu tuttavad ja ka kristluses on äärmiselt oluline see, et ligimest me peame armastama samamoodi nagu iseennast. kui me nüüd võtame need kaks põhimõtet ja me neid ähm, silmist ei kaota, siis me ka teame, ähm, mida me peame tegema, millised on meie kohustused, me teame, mida ähm, roomad meilt ootavad, mis on oluline ka meie koostöö jaoks. nii nagu äh, eelkõneleja juba ütles et ähm, kui Rooma lapsed, kes täna sünnivad ja kes ähm, kümne-kahekümne aasta pärast äh, tunnevad ähm, ja näevad, et neist ei räägita enam äh, kui sellistest, kes pidevalt vajavad abi ja tagantaitamist, siis me oleme oma eesmärgi äh, saavutanud. meil on kohustus ähm, roomad kaasata, nad äh, integreerida. mul on ka mõningaid andmeid, kaks tuhat üksteist me alustasime väga olulise algatusega ning ähm, see on siis, see oli siis äh, roomade kaasamise äh, raamstrateegia. tegu on strateegiaga, mille eesmärgiks on ähm, roomade lõimimine liikmesriikides ning äh, selle kohta oleme vastu võtnud ka vastava deklaratsiooni, mille eesmärgiks on koostöö tagamine ja ja parandada Euroopa suurima rahvusvähemuse mm, olukorda. siin on ära toodud ka erinevates valdkondades äh, erinevad eesmärgid püstitatud, äh, Ungaris on ka saavutatud mõningaid tulemusi, aga endiselt on veel ka probleeme, sellega te olete kursis me peame endiselt veel väga palju jõupingutusi tegema selleks, et oma seatud eesmärke saavutada. vaesus või ka vaesuse oht on kolmekümne viielt protsendilt ähm, langenud kahe tuhande, kahekümne viiele protsendile ajavahemikus kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat seitseteist ning äh, ka roomade eneseusaldus on paranenud, samuti mis puudutab eluasemeprobleeme, siis me oleme neid parandanud, neil on nüüd juurdepääs ka parema kvaliteedi elamispinnal, samuti mis puudutab põhiteenuseid, juurdepääs nendel on paranenud, Rooma lapsed käivad ähm, lasteaedades, koolides, see on äh, tasuta, neile nad ei pea äh, selle eest maksma, samuti tagatakse ähm, hooldusteenus sest ähm, see on ähm, tavaliselt väga suureks probleemiks just Rooma peredele, aitäh. Thank you very much, Mr Istvan. suur tänu. härra Predrag Brikovitš Sloveeniast. Spoštovana predsedujoča, ceni gospe in gospodje. aitäh, proua esinaine, mina esindan Sloveeniat, olen Rahvusassamblee liige ja ühtlasi on ähm, sisepoliitika avaliku halduse komisjoni aseesimees. Ähm, meie ko-, meie hinnangute kohaselt Sloveenias on umbes seitse tuhat kuni kümme tuhat roomat Sloveenias. Nende olukorda reguleerib meie põhiseadus ja lisaks ka Rooma kogukonna seadus, mille on vast-, mis on vastu võetud Sloveenia Vabariigis. hetkel on see läbivaatamisel. tähtis on rõhustada, et ükski kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist ei ole reguleerinud äh, seda valdkonda eriseadusega. selles seaduses on öeldud, et tuleb koostada aruandeid Rahvusassambleele, eriti sise- komisjonile ja meie komisjon arutaski seda raportit kahekümne seitsmendal septembril käesoleval aastal. ja meie soovitus oli, et meie Rahvusassamblee võtaks vastu äh, selle seaduseparanduse enne aasta lõppu. meil on riiklik meetmete programm aastaks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend üks ja strateegiline eesmärk on suurendada romade kaasatust. meil on komisjon, mis tegeleb romade kaitsega ja meil on ka rakkerühm, kes tegeleb väljakutsetega, millega romade kogukond kokku puutub. see rakkerühm on koostanud oma soovitused. mina isik isiklikult olen problemaatikaga hästi tuttav. väljakutseid on palju. ja ma näen nelja peamist äh, probleemi, kõigepealt haridus, tööhõive, töötingim-, elamistingimused ja romade julgeolekuolukord. Need kõik neli valdkonda on omavahel seotud. väljakutsetega hakkamasaamine sõltub ka üldisest kontekstist. tähtis on alustada rakendamismeetmetega otsekohe, sest vastasel korral kaotame võimaluse aidata järgmisi põlvkondi. meil on nägemus selle kohta, kuidas probleemid Sloveenias lahendada. me määratleme probleemi siis, kui probleem on sõnastatud, on lihtsam leida lahendusi. täna paraku ei ole mul piisavalt aega selleks, et üksikasjalikumalt teile tutvustada võimalikke lahendusi. võib-olla aga saan hiljem või selleks võimaluse. suur tänu. Julie Ward. esiteks suur tänu kolleegidele Euroopa Parlamendis, kes korraldasid selle väga tähtsa konverentsi. oma mandaadi jooksul olen teinud äh, päris palju jõupingutusi selleks, et kaitsta kõikide inimeste õigusi, aga väga energiliselt olen tegutsenud ka romade kaitsel. ma elasin piirkonnas, kus suurim etniline vähemus oli romad. see oli maapiirkond Inglismaa põhjaosas sel, see esialgselt ei olnud äh, etniliselt väga mitmekesine, kuid meil oli suur oma vähemus. ja üks projekte, milles osalesin, oli Rooma lastega filmiprogramm. Nad äh, õpetasid me-, õp-, õpetasid meile, milles seisneb nende kultuur ja ma pean teile ütlema, kui palju mind rikastas see kontakt Rooma kultuuriga. me ei tee seda mitte Roomade heaks tegemist on kahesuunalise dialoogiga, alati peab olema dialoog, alati toimub äh, rikastumine läbi kultuuride kontaktide, et kui me ei kaasa tegelikult roomasid, siis me oleme, siis meie ühiskonnad on vähem rikkad Euroopas. nüüd ma esindan äh, looda Inglismaad. tegemist on ajaloolise hetkega, kus me näeme ksenofoobiat, rassismi, islamofoobiat, äh, kõiki, me näeme, kui palju seda peame võõrasteks ja teisteks ja juuni referendumis aastal kaks tuhat kuusteist Ühendkuningriigis oli rühm roma lapsi, kes mängisid tänaval nagu tavaliselt, nagu igasugused lapsed mängivad tänaval, õues neil on õigus mängida ju. ja nende vanemad kartsid nende pärast, kuna rassism on niivõrd äh, pead tõstnud, mida kasutab ära parempoolne press. ja ma pean ütlema, ja ka Theresa May vaenulik, poolt loodud vaenulik keskkond oli selline, et pärast hiljem nad enam ei ole tänaval kunagi mänginud, et lapsed, ma tean seda, sest ma teen väga tihedat äh, koostööd äh, noorteorganisatsioonidega ja nemad pidid äh, kogukonnakeskuses tekitama eraldi ala, kus need lapsed võisid mängida. tore, et nad seda teevad, kuid see on ju täiesti lubamatu, et lapsed ei, ei saa enam vabalt ja loominguliselt tänavatel mängida selles linnas, kus nad elavad tahtsin sellest rääkida, sest et äh, tahtsin sellega näidata, et see, mis Euroopas praegu toimub, on kohutav äh, sallivuse puudumine kõigi nende suhtes, kes on teistsugused ja eriti näeme me seda romade puhul. noored on tulevik, ma tean, olen teinud tihedat koostööd äh, võrgustikuga ja, ja rassismivastase liikumisega samuti, keda külastasin. Teil ette ees ja ma näen, et noored, kes esindavad erinevaid kultuure, tulevad kokku, sest nad tahavad teistsugust Euroopat. nii et kui me investeerime haridusse, kaasavasse, hea kvaliteediga haridusse, siis anname roomadele ka võimaluse ja anname roomadele võimaluse näidata, milles seisneb nende kultuur, siis ehitame parema maailma. suur tänu ärgem omalt poolt siis näidakem halb, halba eeskuju ja ärgem kõnelda, ületagem oma kõneaega liiga palju. aga nüüd saab sõna Velsko Kaltaži Horvaatiast. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina, među kojima i romska nacionalna manjina. Olen Veljko Kalhasi, esindan kahteteist vähemust Horvaatia parlamendis, üks nendest on Rooma vähemus. proua Soraya raport, mis ei, ei üllata mind sugugi, see on reaalsus äh, Rooma, see on paraku tõsi. Öeldakse, et me oleme vaesed, et me ei taha töötada, me kuul-, oleme seda kuulnud aastakümneid. me edusammud meie elamispinna ja hariduse osas ei ole olnud kuigi suured, kui neid üldse on. Horvaatias romad elavad olukorras, mis oli sama seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal sajandil ja olukord halveneb. kui me räägime tööhõivest, üks küsimus teile. kas suudate kujutleda, et elate pidevas allakäigu olukorras. seda kogeb Roma laps sünni hetkel ja ta sureb sellises olukorras. pidevas äh, allakäigu spiraalis. ma olen kuulnud siin seda kõnelust ja minu küsimus on, kas oled, kas teil on teavet selle kohta, kui palju soovitusi on selles resolutsioonis, mida liikmesriigid oleksid aktsepteerinud ja mis oleksid kaasa, mis oleksid kaasa toonud konkreetsed projektid, mis tulid, tulenesid otseselt resolutsioonist ja mida varem, enne seda resolutsiooni ei olnud, aitäh. Soraya... ma arvan, Soraya, hiljem saad sellele küsimusele vastata. nüüd Kreekast, Teleretti Maria Ευχαριστώ θερμά την επι... Aitäh! Tahaksin tänada libekomisjoni kutse eest. See on väga oluline kohtumine. On, siin mainiti diskrimineerimist kui nähtsust, nähtust ja seda, et puudub ligipääs teenustele laiemalt äh, ühiskonnaelule, tervishoiuteenustele. Para-, kui me tahame parandada roomade raskeid tingimusi, nende elutingimusi laagrites sageli, mis on linnade perifeerias, kui me tahame neid välja tuua sotsiaalsest sõrutusest ja vaesusest, siis tuleb rõhutada, et tegemist on põlvkondi ületava nähtusega. seega on vaja poliitilist tahet, strateegilist planeerimist ning pädevad hal-, pädevaid haldusasutusi, rahastamist ning loomulikult peab aktiivselt osalema ka kogukond ise ja kogu rahvastik. seega ma tahaksin nõustuda, et meie poliitikad tänase päevani sotsiaalse kasutuse osas, neid on rakendatud läbi äh, vaesusevastase võitluse raamistiku sageli oleme näinud, mina ju olen juba aastaid, ma tegutsen juba aastaid äh, koha peal kasutanud Euroopa vahendeid ja see, mida me, mis on puudunud sageli, on äh, nende erinevaste äh, tegevuste koordineerimine kohaliku ja riikliku tasandi vahel ja seepärast mul on väga hea meel kuulda seda, mida ma siin olen kuulnud, et tõesti on vaja strateegiat, kõikidel riikidel on vaja strateegiat, see peab toimima kõikidel tasanditel, kohalikul, riiklikul äh, tasandil, sest kohalikul tasandil näeme me kõige rohkem, milline diskrimineerimine toimub, millised on konfliktid kogukondade vahel ja ma arvan, et just sellele tuleb peamiselt keskenduda, sest just seal tuleb tegutseda selleks, et võidelda mustlasvastasusega. ja veel, iga, need iga-aastased äh, kohtumised on väga tähtsad selleks, et äh, teha kindlaks, kas äh, programmid tõesti jõuavad abivajajateni, kas mitte vahendajad ei saa sellest kasu, et äh, vahendid jõuaks täpselt nendeni, kellele, kellele nad on mõeldud. meil on riiklikud komiteed, millest te rääkisite, lepituskomiteed. Te kirjeldasite seda. see on olemas erinevates liikmesriikides. väga tähtis et see on olemas, aga väga tähtis on ka see, mida te ütlesite. et me näeme seda ka meie koduriigis, et pärast äh, sekretäriaadi soovitusi äh, näeme me, et, äh, et et neid ka siis ellu rakendatakse, neid soovitusi, strateegiad on teiste sõnadega tähtsad, kuid tuleb äh, ka ametivõimud panna tegutsema, et need kõik äh, ellu rakendataks ähm,. mis? proua Eva-Maite Sova Tšehhi Vabariigist. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Äh, tere päevast, daamid ja härrad. mina olen äh, Tšehhi Vabariigi parlamendi perede ja vähemuste komisjonist ja mul on äh, väga hea meel siin kuulda teiste liikmesriikide kogemustest äh, seoses roomade kaasamisega. jah, mustlasvastasus on äh, väga negatiivne fenomen, sellel ei ole kohta meie ühiskonnas ning me peame selle vastu võitlema, aga teisalt ma leian, et on vajalik arvestada ka ajalooga ja ajalooliste ähm, algpõhjustega, mis on põhjustanud Rooma vastususe ja me peame just nende algpõhjustega tegelema. me peame üritama ähm, mõista neid algpõhjuseid kõikides eluvaldkondades. keele küsimus on samuti oluline. me peame üksteist mõistma. vahel roomad ei räägi selle riigi keelt, kus nad elavad. aga tõsi ta on, et äh, ma ei tunne ka väga palju inimesi, kes räägiksid äh, roomade keelt, nii et see on ka üks oluline aspekt, millega tuleks äh, arvestada meie suhtluses. siin võiks mõelda näiteks kooliõpikutele, mis oleksid koostatud nii kohalikus keeles kui ka rooma keeles, nii et roomad saaksid ka rohkem osaleda kogu, kohaliku kogukonna äh, elus. mul oleks ka üks küsimus. kas te teate, kui paljud äh, inimesi ähm, oskab rääkida ähm, rooma keelt? sellepärast, et ma arvan, et ähm, teist päritolu inimene, kes valdab romade keelt, ta oleks kindlasti ka vastuvõetavam, aktsepteeritavam ka Rooma kogukonna liikmetele ja sellisel juhul tema tegevus oleks palju viljakam. nii et meil on vaja rohkem kaasatust, eriti just tööhõive valdkonnas. aitäh, see oli tõesti vägagi vajalik küsimus. ma loodan, et keegi seda ka käsitleb ja viimane sõnavõtjate nimekirjas olen ma ise ütleb proua Sargentini. ma mäletan, et meil oli arutelu, väga pikk ja emotsionaalne arutelu Euroopa Parlamendis, kus me rääkisime riiklikest äh, roomade kaasamise lõimimise äh, programmidest ning see äh, oli seotud skandaaliga Prantsusmaal, kus roomad, kellel olid prantsuse passid, nad äh, lihtsalt, äh, nad saadeti välja äh, nagu ühe massina, ei, ja see tekitas väga suure skandaali Euroopa Liidus, sellepärast et unustati ära, et igasuguseid juhtumeid tuleb ikkagi juhtumipõhiselt vaadata ja Euroopa Nõukogus äh, siis ka nõustuti sellega, et jah, tõepoolest tuleb rohkem ära teha äh, roomade äh, lõimimise osas. ja ma tuleksin selle teema juurde, millest rääkis Romeo Franz. nimelt Saksamaa liidu valitsus otsustas, et ei ole vaja sellist siseriiklikku strateegiat Rooma taustaga inimeste kaasamise jaoks. ja see on seotud ka Ähm, küsimusega härra Makile, et kas see olukord tõesti selline on ja, ja mis on selle põhjused ja kas te leiate, et see on õige samm edasiliikumiseks ja üks küsimus, äh, mille ma sooviksin esitada meie panelistidele ja annan teile sõna ka kohe. nimelt, kuidas on see võimalik, et kuigi näiteks härra Mac, äh, te andsite ka ajaloolise ülevaate ja te võrdlesite seda, kuidas natsid ähm, kohtlesid ähm, juute, romasid, sintisid, aga kuidas on võimalik, et tänapäevases ühiskonnas ähm, me äh, Rooma vastasust ei mõista hukka samaväärselt kui juudi vastasust. nii et mis on selle põhjused? ja nüüd pöördudes meie kõnelejate poole, külaliskõnelejate poole, siis ma annaksin kõigepealt sõna Soraya Paustile ja siis jätkame samas järjekorras kui enne suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, ma sooviksin ähm, kommenteerida teie kommentaare. ma arvan, et äh, haridus on võtmetähtsusega äh, vahendiks ähm, eduka kaasamise jaoks ja lõimimise jaoks. aga siin on ähm, selline kaheosaline haridus, et jah, osad roomad, roomad peavad saama haridust ka omaenda ajaloo kohta ja oma kultuuripärandi kohta. nii et ma arvan, et sajandeid äh, roomad äh, on elanud paljudes me, meie Euroopa riikides ja äh, kultuuripärand eksisteerib. ning see, et meie kodanikud ei tea midagi äh, Rooma kogukonna kannatustest, sajandipikkustest kannatustest ja ka nendest kannatustest, mis on endiselt silmitsi, nii et see on selline haridus mõeldud mõlemale poolele. ja usalduse loomine on äärmiselt oluline, sellepärast et kui te olete tõrjutud, te olete vähemuses ja kui te olete sajandipikkust ähm, diskrimineerimist kogenud äh, nagu ähm, roomad, siis äh, on lihtsam uskuda see on võib-olla keeruline äh, uskuda, et kas tõesti te teised, äh, kes projekte loovad meie jaoks, et siis need on äh, tulemusrikkad, seetõttu sellised projektid äh, tuleb ähm, välja töötada koos roomadega, seetõttu ma olen üles kutsunud ka selle tõe- ja lepituskomisjoni loomisele liikmesriikides, me oleme seda Rootsis teinud, äh, koostasime ka valge raamatu, mis dokumenteeris äh, siis viimase sajandi ja alates tuhande üheksasajandast aastast kuni kahe tuhandenda aastani ja me koostasime nende andmete kohta raamatu ka õpilastele, et suurendada teadlikkust ja aru saama, et, et vaadata, miks see olukord on äh, tänapäeval selline, nagu ta on. et miks rikkas, jõukas ühiskonnas me endiselt äh, Euroopa Liidus on meil kaksteist miljonit inimest, kes elavad sellistes tingimustes ja seetõttu ajalugu on oluline mõista. oluline on ajalugu ka selgitada ja oluline on ka seda äh, tunnustada ning luua ka uus vastastikuse mm, tunnustamise ja väärtustamise peatükk. see on oluline usalduse jaoks. ja mis puudutab meie raportit, siis koopiad on ka siin saali ees saadaval ja siin on ära toodud ka erinevad äh, kaksteist soovitust. ja ma teen lühidalt kuidas me, kuidas see tegevuse alguse sai? ma olen juba nelikümmend aastat olnud selle tegevuse aktivist. ja me ei saanud ähm, kunagi rääkida Rooma vasta-, Rooma vastasusest kui rassismi ühest eritüübist. sest, ja miks? sellepärast, et mitte keegi tegelikult ei soovinud Rooma vastasust, mustlasvastasust tunnustada ja, ja tunnistada ja mis on selle algpõhjused. nii et kaks tuhat viisteist, kui tuli esimene resolutsioon ja ja Rooma vastasusega võitlemisega alustati aastal kaks tuhat viisteist, kui me tunnistasime, et Rooma vastasus tõesti eksisteerib siis kõik Euroopa Liidu institutsioonid sellest ajast peale on kasutanud seda mõistet ja, ja mõistavad ka, et see on ka kõikide nende sotsiaalsete probleemide algpõhjuseks. nii et see oli siis lähtepunktiks. samas resolutsioonis me ka tunnistasime roomade vastast äh, holokausti genotsiidi niisiis me alustasime aeglaselt, aga see oli äärmiselt oluline, et luua äh, selline platvorm, millest edasi liikuda, et tunnustataks ka neid rassismi eritüüpe. ja äh, niipea, kui seda äh, tunnistati, tunnustati, seda lihtsam oli ka nende probleemidega tegeleda. nüüd, mis puudutab keelt, ei, ma ei usu, et oleks väga palju inimesi, kes räägiksid roma keelt ja ma arvan, et see on tegelikult selle riigi läbikukkumine, sellepärast et kui kui seal elavad roomad ei, ei oska selle riigi keelt, siis see on selle riigi süü, sellepärast võib-olla on tegu seal segregeeritud lastega, äh, klassidega, kui lapsed ei ole kaasatud, inimesed ei ole kaasatud, siis kuidas nad äh, ähm, saavad äh, seda õppida, aga näiteks teie räägite kreeka keelt, et aga ma, kuna ma ei ela Kreekas, siis ma ei oska seda, aga kui ma oleksin Kreekas äh, üles kasvanud, siis ma oskaksin ju ka kreeka keelt. tegelikult äh, see peaks olema juba siis ähm, sild järgmise äh, kõneleja sõnadele. ja põhiõiguste ameti mm, esindaja saab nüüd sõna ja palun üritage siis teha lühidalt, keskenduda nendele küsimustele, mis teile esitati, härra Dmitrakopoulos. aitäh, ma üritan teha lühidalt tihtipeale, kui me räägime kaasamisest, siis öeldakse, et tegu on vaestega, nad on palju kannatanud, me peame neid abistama. ja räägime sellest, et me peame teisi inimesi abistama ja loomulikult see on väga hea, aga me ei tohi unustada, et tegu on ka juhtimisega ja valitsusega ja valitsus on võtnud ka rahvusvahelisi kohustusi, et nad ka Rooma inimesi võrdväärselt kohtlevad ja kõiki inimesi võrdväärselt kohtlevad, olenemata nende puudest, rahvusest, soolisest kuuluvusest ja nii edasi. ja mida meie oleme näinud ja nüüd ma tulen siis ameti ja meie äh, uuringute juurde, mida me, äh, millega me peatselt novembri lõpus ka välja tuleme, vastavad aruanned ka tulevad peatselt välja et kas see meile meeldib või mitte, aga kahjuks Euroopa Liidus ähm, nahavärv on ikkagi veel oluline tegur ja see on reaalsus, millega me peame tegelema ja arvestama. ja, ja see mõjutab äh, nii mustanahalisi, romasid kui ka kõiki teisi, kes äh, on äh, erineva välimusega ja, ja see see õudus, mis meid saadab äh, juba teisest maailmasõjast saati, endiselt äh, veel äh, eksisteerib. aitäh ja härra Mach nüüd. jah, tõepoolest Saksamaa on ähm, mõningaid meetmeid käsitlenud ja ka meie ähm, organ oli tegelikult väga vastu sellele, et võetakse küll vastu äh, mingisugused meetmed ja strateegiad, aga samas ei nimetata konkreetselt Rooma vastasust. sest äh, tegu on stigmatiseeritud rühmaga, keda tuleks äh, lõimida. ja niisiis selle kriitikaga on tegeletud ja me oleme viimastel aastatel väga kaugele jõudnud, et tõesti Rooma vastasus on nüüd arutelude keskmesse jõudnud ja, ja me vaatame nüüd roomasid ka ühiskonna osana ja me oleme näinud, et just roomade sintide ähm, aktiivsus on äh, olnud see, mis nende probleemid on tähelepanu keskmesse toonud, et üheksakümne viiendal aastal alles näiteks siis ka holokausti tunnustamisega, nii et asi ei ole selles, et äh, üks, igal probleemil on justkui nagu oma osakond, mis sellega tegeleb, ei, me peame ikkagi tervikliku lähenemise leidma ning meie äh, praegu valitsusega äh, koos ähm, ähm, arutame ka seda, kuidas ähm, Euroopa Liit saaks võtta siin ka juhtrolli. nüüd teine küsimus, et, et miks Rooma vastasus on nii levinud äh, ühiskonnas, miks ei ole mingisuguseid sanktsioone, miks ei ole mingit hukkamõistu ja reaktsiooni, aga ühiskond on sellega nõustunud ja kõik meie siin äh, saalis mängime ikkagi võtmerolli, olulist äh, rolli. ja me ei saa jätta seda küsimust äh, lihtsalt tehnikute ja mingite ministeeriumite käsitleda. ei, meil oleks vaja ikkagi uut diskursust, mis ei vaata ainult romasid, vaid vaatab ka ühiskonda laiemalt ja vaatab ka meie kohustusi. mul on väga hea meel et demokraatlike parteide vahel on jõutud konsensus selles, et jah, paradigmat tuleb muuta et äh, Rooma vastasus tuleb samuti sanktsioneerida ning äh, peatselt äh, tuleb vastu ka ekspertrühm Rooma vastasuses. ja, ja ma olen rääkinud paljude inimestega Euroopas ning ma nüüd näen ka, et aina rohkem roomasid on ka rahvusparlamentides, nii et ma loodan, et varsti jõuab neid rohkem ka Brüsselisse. härra Hammarberg, palun, viimane siis selles aruteluvoorus jah, ma nõustun sellega, mida öelda. jah, tõepoolest Rooma taustaga inimesi on ähm, meie parlamentides äh, veel väga vähe ja nad on tõesti alaesindatud, arvestades, äh, kui suur on nende arvukus paljudes liikmesriikides. nüüd üks oluline asi, mis on Brüsselis aset leidnud, on see, et et me oleme liikunud sellest olukorrast, kus me nägime eh, probleeme, mis on seotud hariduse, eluasemega, tervishoiuga ja, ja eh, töökohtadega, et me pidasime seda sotsiaalseks probleemiks. jah, siin on ka sotsiaalseid probleeme aga see, mida siin koosolekul väga hästi on selgitatud, on see, et me nüüd keskendume ka alg, nende probleemide algpõhjustele, nimelt mis on seotud just Rooma vastasusega. ja et on vaja eh, tõhusamat ähm, haridus- ja teavituskampaaniat käivitada, et inimesed üldse mõistaksid, äh, millest me räägime, romade kultuurist ja romade õigustest. nii et ma loodan, et see on see arutelu teema, mis ka käsitlemist leiab paljude, paljudes rahvusparlamentides. nüüd, nüüd äh, miks toetakse, toetatakse ähm, ähm, juudivastasust võitlust rohkem kui äh, Rooma vastast äh, võitlust, siis see põhjus on selles, et äh, roomased on nii alla surutud, et neil on olnud keeruline ennast organiseerida. see, et mõistmist ei ole olnud, siin on puudujääk olnud ja see on seotud eelkõige just rahvastiku enamuse hoiakutega, kui inimesed räägivad äh, mustlas probleemist või Rooma probleemist, siis me peame ikkagi vaatama, kes see probleem üldse on või milles see probleem seisneb. et, et kas mitte see, kuidas äh, reageeritakse romadega seotud äh, probleemidele. et äh, siin on ikkagi ähm, ähm, rahvastiku enamusel ähm, probleem just selle hoiakuga roomade suhtes. aitäh! Äh, sellega äh, lõppes siis meie esimene äh, paneeli arutelu, suur tänu meie külaliskõnelejatele ja me jätkame natukese aja pärast teise osaga. ja kui soovite sõna võtta, siis siin on sinised lehed. proua Pastutšova Tšehhi Vabariigist Teie saate siis teises paneelis esimesena sõna, nüüd on, aga kes soovivad sõna, siis palun täitke need sõnavõtulehed ja mina tulen kohe tagasi, jätkame. okay, I do understand it's Thursday afternoon. niisiis, ma küll nõustan, et äh, täna on neljapäeva pärastlõuna ja kell kuus on kell kuus, me enam äh, üle aja ei lähe ja ma saan aru loomulikult, et äh, inimesed vajavad ka jalasirutust ja, ja siin kojas on äärmiselt keeruline leida ka kohta, kus võib seaduslikult suitsetada, nii et eeldatavasti mõned kadusid siis sinna aga mina jätkan ja me jätkame nüüd oma teise mm, äh, aruteluvooruga ja see räägib siis roomade lõimimise strateegiate mm, äh, suurendamist ning me oleme juba mm, arutanud äh, erinevaid võimalusi, kuidas roomade lõimumise ja, ja Rooma vastusega võitlemise strateegiaid suurenenud ning äh, resolutsiooni tulemusena on libe komisjon taotlenud äh, ka uuringu koostamist ning äh, selle uurimistöö esialgsed andmed ongi sissejuhatuseks meie arutelule ja enne kui annan sõna järgmistele kõnelejatele, ma ütlen ka, kuidas me arutelu oleme korraldanud, nüüd meil juba paar sinist äh, sõnavõtusoovi vormi on siin lauale jõudnud, kui te soovite sõna, siis täitke see sinine vorm, see on meie kolleegidele parlament, rahvusparlamentidest ja Euroopa Parlamendi liikmed teavad, kuidas asi käib, te lihtsalt annate käega märki ja ma panen teid sõnasoovijate nimekirja ja siis jällegi vaheldumisi saavad sõna Rahvusparlamendi liikmed ja seejärel siis üks par-, Euroopa Parlamendi liige. ning kõik sõltub äh, sellest, äh, kui pikk meie sõnasoovide nimekiri saab olema, aga ma enne ähm, aruteluvooru siis ka ütlen, kui palju kellelgi kõneaega on, sellepärast et kell kuus on kell kuus ja ma tutvustan teile nüüd äh, Liina Vassiljutet, see on, tema on siis Sepsi ähm, väga kuulsa äh, uurimiskeskuse ähm, vanemteadur ja proua Vassiljev, te teate, kuidas see asi käib. Teil on kümme minutit aega oma ettekande tutvustamiseks, palun And I will have a PowerPoint presentation, so it will be running through here all. aitäh, mul on ka PowerPoint eh, slaidid oma ettekande kohta ja üks slaid palun tagasi. niisiis, eh, kõigepealt eh, suur tänu selle eest, et olete meid siia kutsunud seda uurimust tutvustama ja suur tänu ka Apple DJ-le selle eest, et äh, meid täna võõrustasite ja tegu on siis selle uurimuse esialgsete tulemustega. ja nagu te näete, siin on ära toodud selle uurimuse ajakava, meil on aega kuni novembri lõpuni, millal me peame selle töö lõpetama ning tegu on multidistsiplinaarse jõupingutusega ning oleme siin ka väga palju liikmesriikide eksperte kaasanud Ehm, hõlmame seitset eh, liikmesriiki, vaatamaks, millised on nende kogemused riiklikul tasandil ning oleme intervjuusid läbi viinud nii kodanikuühiskonna organisatsioonides kui siis ka ministeeriumites, et vaadata, mis toimunud on ja mida tuleks teha tulevikus. ja järgmine slaid, palun nagu me näeme, see on siis võimestamise vähendamise selline mudel ja siin me oleme keskendunud äh, just äh, tõrjut-, sotsiaalsele tõrjutusele ja sellest räägiti ka eelmise paneeli raames, et, äh, et miks see on nii et ähm, roomat ähm, oodatav elupäeva pikkus on seitseteist aastat äh, lühem kui ähm, Euroopa keskmine ja miks paljud äh, Rooma pered elavad endiselt eluasemetes, kus puuduvad tavalised normaalsed äh, kommunikatsioonid ning me näeme, et praegu selle mm, nende probleemide põhjuseks on poliitilise esindatuse mm, alaesindatus ja äh, ja samuti, mis puudutab ähm, siis mustas vastasust, ähm, institutsionaalset diskriminatsioon, diskrimineerimist. ja vahendeid on küll suunatud ähm, olukorra parandamiseks, aga samas tulemused on väga väikesed, mõne vahel on isegi äh, taandarengud olnud, eriti kui me räägime siin vihakõnest näiteks ja selle levikust ja meie meelest on siis need, need äh, puudujäägid, äh, lüngad, mis endiselt veel eksisteerivad ja sellise äh, rassismi vormiga tuleb samuti veel tegeleda. nüüd, kui me vaatame tulevikku, et kuidas Rooma ähm, lõimimise strateegiaid suurendada ja võidelda Rooma vastastusega, siis me oleme siin erinevad plokid välja töötanud. kõigepealt võrdväärsus ja diskrimineerimisvastasus. meil on vaja siin paremat juhtimist, mis arvestab kõikide kodanikega võrdväärselt, olenemata nende päritolu, etnilisest päritolust. teiseks, meil on vaja ähm, luua usaldust, seda võib teha näiteks ähm, tõe- ja lepituskomisjoni äh, kaudu, äh, et tunnist, tunnustades ähm, siis ka Roma vastasuse ajaloolisi põhjuseid. edasi õigusriigi põhimõte, sellepärast et äh, institutsionaalsed diskrimineerimise vormid haavavad mitte ainult Rooma kogukonda, vaid kogu ühiskonda ja olu-, kuidas on võimalik, et äh, et ähm, vastutusele ei suudeta võtta neid, kes vastutavad äh, viha ja vaenu ähm, õhutamise eest. see mõjutab negatiivselt ka äh, usaldust, vastastikust usaldust. oluline on ikkagi see, et õigusriigi põhimõtteid kohaldatakse igal pool Euroopa Liidus samamoodi. neljandaks, äh, Rooma inimeste ähm, poliitiline kaasatus ja kaasatus ühiskondlikusse ellu. nii et siin me näeme äh, ka tulevikustrateegiaid, et ähm, roomad äh, peavad äh, olema rohkem esindatud, neid tuleb ka rohkem võimestada, seda tuleb võtta tõsisemalt. ja viimane, me oleme arvestanud ka kohalike äh, Rooma äh, kaasamiskavadega. ja siin juba öeldi, et meil on tegelikult vaja äh, terviklikumat lähenemist ning vaadata ka, millised on need võtme-eesmärgid, mis tuleb kohalikul tasandil saavutada. ja millised on põhitakistused kohalikul tasandil nüüd, äh, miks ähm, on vaja tagada õigusriigi põhimõtted äh, ka selles valdkonnas? praegu Euroopa Liit on ähm, üks äh, kõige jõukamaid piirkondi, aga samas ei ole piisavalt tagatud ähm, roomade põhiõigused. me oleme näinud ja tunnistanud väga palju vihakõne ka viimasel ajal ja Euroopa Liidu õigusriigi mehhanism võiks äh, siis vaadata, milline, äh, siis käsitleda seda, kui pidevalt ei äh, vastata ähm, ähm, rahvusvahelisele õigusele, rikutakse seda, samuti tuleb ähm, rohkem juhtumipõhiselt läheneda ja tuleb ka tugevdada Euroopa Liidu vahendeid, mille eesmärgiks on siis erinevate arengute seire. ja edasi siin me näeme siis, milline on olukord eh, liikmesriigiti, eh, kus on veel lüngad selles osas, mis puudutab Ähm, ähm, roomade äh, põhiõiguste kaitsmist, kus siin ähm, liikmesriikide tasandil veel puudujääke on. milliseid tegevusi on võetud nüüd edasi, kui me räägime tõe ja lepitusprotsessist Euroopa Liidus, siis siinkohal me tunnistame, et väga vähe on teadmisi selle kohta, mis on üldse toimunud äh, Rooma kogukonnas ja see tähendab, et ähm, tuleb suurendada teadmist ähm, ähm, roomade ajaloo tausta kohta ja tuleb äh, ka äh, tunnustada ja tunnistada, et ka äh, roomad on olnud holokausti ohvrid. ja tuleb ette näha ka siis reparatsioonid, kas sümboolset laadi või siis midagi praktilisemat laadi. ja see võiks luua sillaga ähm, õigusriigi põhimõtte tagamise äh, protsessiga. ja me võime kaaluda seda, kuidas seda äh, kujundada, välja töötada, üheks võimaluseks võiks näiteks olla see, et Euroopa Parlament alustab omaenda ähm, äh, algatusega või siis võib käivitada ka kõrgema tasandi äh, dialoogi näiteks komisjoni poolt ähm, teistel teemadel, nii et praegu me veel kaalume, millist konkreetset vormi see protsess peaks võtma, nii et võimalusi siin on. ja me lähtume siin just ähm, Rootsi ja ähm, kogemustest ja Saksamaal aset leidvatest äh, protsessidest, nii et äh, siit võivad eeskuju võtta ka teised liikmesriigid, sest sest me näeme, et seal võetud meetmed ähm, vähendavad ka Rooma vastasust. nüüd äh, roomade kaasamine ja siin on ähm, oluline ka ähm, tagada parem seire erinevate projektide ja meetmete rakendamise kohta ning me näeme, et romade organisatsioonid, eelkõige just väiksemad, neil on äärmiselt keeruline juurdepääsu saada struktuurifondide vahenditele. et ähm, nii et siin tuleks vaadata, millised on võimalused kogukonna äh, projekte, programme rahastada, mis oleksid äh, siis seotud konkreetsemalt äh, roomade jaoks oluliste küsimustega. nii palju siis praegu esialgsete tulemuste kohta ja lõppraport tuleb välja mm, novembri lõpus, kui teil on veel lisaküsimusi, hea meelega vastame neile. Uh, aitäh ja küsimustele saate vastata siis lõppvoorus. ja nüüd uh, saab uh, sõna inimõiguste ÜRO Inimõiguste Ameti esindaja äh, Claude Kahn ja tema räägib just tõhusamatest meetmetest ähm, peale aastat kaks tuhat kakskümmend ja ka teil on kümme minutit aega oma mõtete tutvustamiseks, palun.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 have... suur tänu. Äh, psühholoogiline trikk on, et kui meil on kaks finalisti, tundub, et äh, me oleme pöördunud ka SIPOL-i poole ehk siis äh, politsei kolledži poole, et kaasata koolitust ka selles vallas, mida teie nimetate institutsionaliseeritud mustlasvastasuseks, et kaasaksite ka selle oma välja, kaasataks ka see väljaõppesse. aga nüüd on meil siin kaks äh, rahvusparlamentide esindajat. proua Katalin Dmitriu Tooma esindab Rooma senat, Rumeenia senatit ja härra Velko Kaitasi, kes esindab äh, Horvaatia parlamenti. arutan proua Toomaga ja mõlemal teil on umbes kaheksa minutit kõneaega. suur tänu minu jaoks on suur au olla täna siin, lugupeetud proua esinaine, daamid ja härra. väga suur au on nii olnud osaline nii tundlikus arutelus, seda on korratud pidevalt siin ja seal, aga milline on optimaalne lähenemine roomade kaasamiseks? tundub, et see protsess on jätkunud juba kuussada viiskümmend aastat ja edusammud on olnud aeglased ja see tugineb kõikide liikmesriikide kogemusele. Rumeenia valitsuse strateegia mitte ainult ei ole saavutanud äh, tulemusi, vaid on süvendanud lõhet keskuse perifeeria ning äh, ähm, meie ja nende vahel ja mis on koonud kaasa sotsiaalse tõrjutuse ja rassilised eelarvamused ja mis on tulemus, massiivne ränne Lääne-Euroopa riikide suunas, kus roomad otsivad äh, nišše, mis võimaldavad neil ellu jääda. mustasvastasus on muutunud terminiks Euroopa institutsioonide töös ja ametlikes dokumentides ja ise ja on muutunud horisontaalseks poliitikaks. Euroopa Senati Euroopa Asjade Komisjon on väga mures, sellepärast et siseriiklikud Euroopa poliitikad, mis tegelevad Rooma, romadega, on esitanud öö, äh, oma arvamusi. meil on vaja uut tasakaalu, kus äh, me tegeleme kõigi kaasamist soodustavate teemadega. ja see on me olnud meie Euroopa Asjade Komisjonis väga tähtsaks töövaldkonnaks. tuleb mõelda õigusaktide vastavusse viimisel tuleb mõelda positiivsele diskrimineerimisele ja diskrimineerimisele ja tuleb mõelda ajaloolisele taustale samuti. meil on kõigepealt vaja mõelda sellele, kuidas äh, defineerida mustlasboheemlust ning samas äh, eeldab see, et defineeritakse kahte muud stereotüüpi, milleks on mustlasboheemsus ja, ja mustlaslikkus. Euroopas tuleb tekitada standard avalikus poliitikas, arvestades ajaloolisi tõsiasju, mis iseloomustavad meie Rooma kaaskodanikke. samuti on, nagu see on antisemitismi ja rassismiga, kod-, romade, romadest kodanike osalus otsuse protsessis ja poliitikates on tähtis eesmärk, romade liidri roll tagada, mis tagab aususe, pädevuse ja konkurentsivõime on vajalik selleks, et äh, romad saaksid äh, ühiskonna jõuliseks osaks. teatud Euroopa riikides spetsiifika nagu emigratsioon, immigratsioon, immigratsioon, siis elupaigad, mis on ajutust laadi või siis sellised äh, nišid, mis võimaldavad elatist teenida, kerjamine, tänavamuusika ja nii edasi see kõik peab peegelduma avalikes poliitikates. liikmesriigid peaksid vastu võtma õigusaktid ja poliitikad selleks, et võidelda mustlasvastasusega ja sotsiaalse diskrimineerimisega ja see peaks kõik võtma ühiskondliku leppe vormi, mis kaasaks kogu ühiskonna ja romad. see ühiskondlik lepe pakub mõlemale poolele vastastikku, vastastikust arusaama ning tagab õigluse ja võimestamise romadele avalik antirassistlik kampaania on tähtis selleks, et kaitsta iseäranis roma emasid ja lapsi ja see peaks äh, olema üks raamistiku osasid liikmesriikides ja Euroopa tasandil, see võimaldaks äh, võidelda mustlasvastasuse ja diskrimineerimisega strateegi-, struktuurse partnerluse vormes. Rumeeniat toetab, et oleks katse, et katse, nii-öelda katselabor, kus äh, uuritaks, kuidas on erinevad poliitikad toiminud, tuginedes äh, ka akadeemilistele uuringutele. me, me mõistame, et roomade kaasamine ei ole ainult siseriiklik probleem, vaid üle, üle-euroopaline teema ja selleks on vaja üle-euroopalist lahendust. me peame mõistma, et roomade kaasamine ja seepärast äh, tahaksin rõhutada, et inimväärikus, võitlus diskrimineerimisega ja mustlasvastasuse alane võitlemine on Rumeenia jaoks prioriteedid. seepärast on mul suur heameel kutsuda teid ühinema meiega selles arutelus ja mitte praegu siin, vaid ka ainult, vaid ka eelseisva Rumeenia eesistumise ajal. daamid ja härrad, suur tänu tähelepanu eest! Mr Kastasi. suur tänu ja nüüd härra Kastasi. suur tänu. Esem Malavsi Veljko, mi familjako Alavs Sikajtazi. Mi sem deputanto Ane Croatia. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen romsko odjeće ma tahtsin öelda nende sõnadega, mm, näidata, mismoodi näeb välja esimene koolipäev Rooma lapse jaoks. daamid ja härrad, tahaksin teid tänada selle eest, et andsite mulle võimaluse lühidalt äh, teie ees esineda ja anda oma panus romade kaasamise teemalise arutelusse. kuidas see olukord on Horvaatias? Äh, tegemist on minu kolmanda mandaadiga Horvaatia e-, parlamendis esindan kahteteist vähemust. mul ei ole olnud palju võimalusi ühineda teiega komisjonide kohtumistel, mul ei olnud äh, infot nende toimumise kohta ja peamiselt keskendusin romade olukorrale Horvaatias. töötan kohalikul ja siseriiklikul tasandil Horvaatias ja peamiselt teen, teen koostööd Kaali Saara ühinguga. see esindab romasid, romade nõukogusid ja ühendab Rooma kogukondi Horvaatias täna räägime riiklikest strateegiatest romade kaasamiseks ja ma pean ütlema, et ma ei ole rahul sellega, kuidas rakendamine toimub. dokumendid on küll suurepärased ja osutavad romade probleemidele. millest me puudust tunneme, on rakendamine ja vastutuskohustus institutsioonides. me võime vastu võtta raamdokumente ja strateegiaid, see ei ole raske, kuid tuleb ka mõelda sellele, kuidas ministeeriumid toimivad ja kuidas kohalikud omavalitsused tegutsevad. Nad teevad seda vastavalt riiklikele õigusaktidele. praeguse ametiajal üritan strateegilised dokumendid viia rahvuslikku õigusraamistikku. praegune valitsus Horvaatias on vastu võtnud riikliku strateegia ja tegevuskava. see on hea viis edasiliikumiseks. ja seda võiks tuua eeskujuks. kuid rakendus, rakendamine ei ole piisavalt kiire ja tõhus. rääkides rakendamisest, juhiksin tähelepanu sellele, et Horvaatias ei olnud meid, meil algandmeid romade kohta, meil on küll statistika nelja prioriteetse valdkonna kohta, haridus, tööhõive, tervishoid ja elamispind. oleme aastaid kulutanud meetmete läbiviimisele, ilma et meil oleks põhilisi andmeid romade kohta. ma arvan, et sama juhtub ka mujal liikmesriikides. väga sageli keskendustaks, keskendutakse Euroopa projektidele mida viivad ellu vabaühendused, aga ei kaasata piisavalt romasid. mõnikord tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. kuid me ei ole ka sellega rahul. tahaksin rõhutada, et niinimetatud Euroopa projektides mõistetakse romade probleeme, kuid pak-, kuid konkursside tingimused ja projektide eesmärgid ei ole viidud vastavusse äärmiselt keeruka olukorraga, milles roomad elavad. ma arvan, et vähemalt osa Euroopa Liidu projektidest peavad olema otseselt suunatud äh, reaalsetele romade probleemidele ja nendes projektides tuleks anda ka eristaatus ja nendes peaks olema erikontrollimeetmed võrreldes teiste programmidega Euroopa Liidu projektid on sageli pehmed projektid, mis keskenduvad mitteametlikele, ametlikule koolitusele ja haridusele. ja väga harva, kui üldse, annab see tulemuseks kaasamise tööturule. Rooma kogukond Horvaatias sooviks, et oleks rohkem tähelepanu roomade kaasamisele, infrastruktuuriprojektidele ning otsetoetusele isikutele, eriti noortele, et neil oleks paremad võimalused saada kaasatud kõikidesse elualadesse. arvestades praegust olukorda ja äärmiselt raskeid elutingimusi, pean ütlema, et siiamaani integratsioonialased jõupingutused ei ole olnud edukad. peamine probleem on minu arvates see, et puudub vastutuskohustus liikmesriikides, kui tegu on poliitikate rakendamisega, mis ometi peaksid probleemid lahendama. on dokumendid ja deklaratsioonid. strateegilistest raamistikest ei piisa, kui puudub kohustus anda ka aru rakendamise kohta. kui ei keskenduta elamistingimustele. ja kui, kui tegemist on vaid lühiajaliste pehmete oskuste edendamise projektidega. romad Horvaatia Vabariigis elavad üsna spetsiifilises olukorras, nad elavad äh, koondunult koos teatud kohtades, mis jäävad väljapoole muid kogukondi, infrastruktuuri, ega ole ühenduses ülejäänud rahvastikuga, seepärast on veelgi olulisem tegeleda integratsioonipoliitikatega. kuid mitte ainult selleks, et nad tuua ühiskonna liikmeteks või, või hariduse vallas, vaid ka tuleb füüsiliselt integreerida roomad ülejäänud ühiskonda, tuleb kasutada ka haridust kui vahendit tänu millele romad omandavad tunnustatud teadmisi, mis võimaldavad neil siseneda tööturule. romad Horvaatias ei ole rahul sellega, kuidas riiklikku strateegiat rakendatakse. ja eelkõige ei ole nad rahul sellega, et puudub poliitiline vastutuskohustus, kui rakendamine on ebapiisav. samuti Euroopa Liidu projektid, mida rahastab Euroopa Komisjon, ei ole piisavalt paindlikud Nad ei keskendu prioriteetsetele teemadele. lõpetuseks tuleb pakkuda konkreetseid lahendusi tuvastatud probleemidele koos ajakava, äh, finantsilise ja poliitilise vastutuskohustusega. vastasel korral ei ole mõtet ühelgi strateegilisel raamistikul. aitäh, suur tänu, suurepärane saavutus aja mõttes. ja nüüd aitäh, suur tänu, annan sõna parlamendi liikmetele viis kõnelejat rahvusparlamentidest, Euroopa Parlamendist, Cecil Kienge, proua Ernst ja härra Franz. kõigepealt Jana Vastutšova Tšehhi Vabariigist, kaks minutit kõneaega. jällegi ole, olin esimeses paneelis liiga leebe ja nüüd ma, nüüd jääme ajahätta. proua Vastutšova. mikro Perfect. Eh, ja eh, se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno, děkujeme za pozvání. aitäh, ma ei hakka üle kordama juba öeldut. tänan kutse eest. esindan Tšehhi Vabariiki. olen ase esimees selles komisjonis, mis tegeleb rahvusvähemustega ja soolise võrdõiguslikkusega. Tšehhi Vabariik on tuntud eh, negatiivses valguses, seda on mainitud nii esimeses kui teises paneelis. Tšehhi Vabariik on teinud palju jõupingutusi hariduse ja kultuuri vallas. soovisin sõna esimeses paneelis, kuid aega ei jäänud. seepärast tahaksin puudutada ühte spetsiifilist aspekti. ma ei tea, milline on olukord teistes liikmesriikides, kuid meedia ei räägi headest saavutustest, ei räägi promadest positiivses valguses. seega me peaksime rääkima headest äh, näidetest äh, tööhõive vallas või sotsiaalse, sotsiaalvallas. ei too, ei too me näiteid need ettevõtetest, kes võtavad tööle roomasid. vähemalt Tšehhi Vabariigis meedias tuuakse ainult äh, halbu näiteid ja mitte häid. ma ei tea, kuidas on teistes liikmesriikides. nii et ma teeksin üleskutse. tuleb veenda meediat selleks, et nad, äh, nad suudavad mõjutada, et nad, nad võiksid äh, läheneda asjadele teisiti. suur tänu. härra Laslo Imre Ungarist.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 et roomade oodatav eluiga on umbes kaksteist aastat lühem kui äh, Euroopa keskmine ja ma võin seda kahjuks ainult kinnitada ja arstina võin öelda, et sellel on tõesti väga negatiivsed mõjusid. asi on selles, et äh, inimesed, inimestel on õigus ka äh, terviseteenustele, aga, aga samas, kui ei ole mm, äh, perearste ja perearstide teenused ei vasta vajadusele, selle probleemiga me oleme ka Ungaris silmitsi. niisiis, äh, Rooma kogukonna liikmed elavad Ungaris kaksteist aastat vähem kui keskmine ning see on väga murettekitav, sellepärast et ka ungarlaste keskmine oodatav eluiga on juba niigi neli aastat lühem kui Euroopa keskmine. ja see on tõesti väga äh, murettekitav probleem, mis on seotud siis lühenenud oodatava elueaga. see on seotud ka eluasemeprobleemidega ja ka mm, töökohtadele juurdepääsu probleemidega, nii et siin on erinevad tegurid, millega tuleb arvestada ja see, nende probleemidega on silmitsi paljud ja seda teemat käsitletakse kindlasti ka paljudel teistel konverentsidel ja äh, üritustel. nüüd, mis puudutab ähm, tervishoidu, siis jah, ka strateegias tuleb äh, seda teemat käsitleda ka oma igapäevases ähm, elus me peame ikkagi ähm, üle kordama seda, kui oluline on iga inimese hügieen, inimestele tuleb ähm, ähm, kinnitada, et ähm, jah, ka isiklik tervishoid on äärmiselt oluline, ilma selleta väga keeruline edu saame saavutada. Two minutes. Silgi Enge kaheks minutiks. see uh, Judith Vore. aitäh, Judith. kasutan võimalust ja lisan omalt poolt küsimuse. räägiksin mustlaste laagritest ja nende laiale, laialisaatmisest. Parla-, on juba esitatud äh, parlamentaarne küsimus selle kohta. mõned kuud tagasi öö, äh, saadeti laiali üks sintide laager ja ma käisin seal ka ise kohal seal elavad Itaalia perekonnad igati rahumeelselt. ja, ja nüüd on oht, et see saadetakse laiali. perekonnad saadetakse oma kodudest välja. komisjoni teatis, kui ta räägib äh, sellest, et vaadatakse läbi äh, romade integreerimise strateegia, Euroopa Komisjon soovib jõuga inimeste väljasaatmist vältida ning anda ajutine elamispind evakueeritud äh, isikutele. ja mingit kohustust ei ole aga liikmesriikidel ja ametiasutustel sellest kinni pidada. Kalaratte linnapea näiteks, tal ei ole mingeid kohustusi, mis tähendab seda, et lähitulevikus on võimalik see laager minema saata ja samas mitte tegeleda perekondadega, haavatavate inimestega kuid äh, talv on lähenemas. minu küsimus on järgmine. kuidas komisjon tagab, et äh, laagri likvideerimine toimub äh, aktsepteeritavates tingimustes, eriti arvestades kõige haavatavamate isikute õigusi. aga tahaksin tänada ka Soraya Posti, tema kolleegi tehtud töö eest, tänada kõiki kolleege, kes selle teemaga on tegelenud suur tänu. komisjoni esindajad ei ole täna kohal, kui te soovite selle küsimuse neile esitada, siis ma teen ettepaneku, et saatke see kirjalikult neile ja nüüd äh, kolleeg Maria Teleretti Kreekast, palun. aitäh, proua esinaine, mina sooviksin rõhutada seda, et sotsiaalne kaasamine on eeltingimuseks, kui me soovime Rooma vastasusest lahti saada. ja mida see siis praktikas tähendab? me peame parandama kõikide roomade elutingimusi ja kõigepealt kaardistama ka selle, ka demograafilised eh, kriteeriumid kirja panema selleks, et analüüsida neid andmeid ja selle alusel tagada äh, parem juurdepääs haridusele, tervishoiule ja nii edasi. nüüd, mis puudutab haridust, siis on näiteid mõningatest projektidest, mis toetavad äh, Rooma lapsi näiteks keeleoskuste omandamise osas. Kreekas on selliseid programme käivitatud, et äh, tagada keelepõhist abi Rooma lastele ja on ka teisi äh, abiprogramme ette nähtud, äh, mille eesmärgiks on siis lihtsustada juurdepääse haridusele, aga samas äh, teadlikkuse mm, suurendamise programmi nende mm, projektide kohta kohalikus kogukonnas ei ole. nii et ma arvan, et ka sellel on väga oluline roll siinkohal mängida tuleb tegeleda ka nende, selle pingeolukorraga, mis kahe kogukonna vahel on tekkinud ja valitseb. ja kui me räägime tööhõivest, me andsime äh, loa äh, neile tänaval äh, poodi pidada ja see võimaldas neil siis ka lähe-, vähendada mm, võimalikke probleeme politseiga näiteks ja see võimaldas ka tööhõivet suurendada. ja mis puudutab ametiühinguid äh, ja roomade organisatsioone, siis äh, nad võiksid teha koostööd ka äh, kohaliku omavalitsusega, see, aga see on üks meede Rooma vastasusega võitlemiseks. ja lõpetuseks sooviksin öelda, et roomade juurdepääs erinevatele teenustele on äärmiselt oluline vahendajate roll on siinkohal ka väga tähtis. ning ähm, meie teeme neid jõupingutusi ning äh, need lepituskomisjonid võiksid ka väga olulise rolli anda just vahendajatele. suur tänu. kolleeg Murritš Montenegrost, palun. prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim tere pärastlõunat kõigile. sooviksin tervitada teid ka Montenegro ähm, parlamendi poolt ja kodanikuõiguste komisjoni poolt ning äh, suur tänu ka selle arutelu korraldamise eest sellel väga äh, huvitaval teemal. kodanikuõiguste äh, komisjon Montenegros teeb äh, koostööd väga paljude äh, vabaühendustega, äh, valitsusasutustega ja ka teiste organisatsioonide ja institutsioonidega selleks, et parandada roomade kaasamist Montenegro ühiskonda. me töötame välja ka oma iga-aastast ähm, tegevuskava. ja siinkohal me lähtume ka Montenegro vastava komisjoni töö tulemustest, mis keskendub eelkõige just vähemuste vajadustele ja probleemidele. me ähm, kooskõlastame oma tegevused ka meie komisjoni ähm, töö tulemustega ning äh, seda on tunnustanud ka erinevad rahvusvahelised äh, organisatsioonid. resolutsioon aastast kaks tuhat viisteist niisiis, resolutsioon aastast kaks tuhat viisteist võimaldas meil saavutada veelgi rohkem edusamme selles äh, valdkonnas, eriti mis puudutab siis äh, Rooma kogukonda olukorra parandamist Montenegros. niisiis, äh, probleemid on tuvastatud ja tõepoolest, me peame tunnistama, et palju raskusi veel on Montenegrol, on siiski edusamme saavutanud, aga sellegipoolest meil on vaja veel palju tööd teha aga sooviksin rääkida paari sõnaga ka haridusest Montenegros. meie ähm, inimõiguste ja vähemuste kaitseministeeriumi abiga on meil äh, õnnestunud välja anda ka sõnastik ähm, Rooma Montenegro, Montenegro on äh, Rooma niisiis, meil on ka rooma keele sõnastik olemas ja see võimaldab kindlasti ka paremini lõimida äh, selle kogukonna liikmeid meie ühiskonda. proua esineja, nagu te näete, meil on aega ainult kella kuueni veel äh, kaksteist minutit ja seetõttu kõneajaga olen väga karminud. Kornelia Ernst, palun, aitäh, Judit! ma pean ütlema, et ähm, Horvaatia kolleeg ähm, tõesti rääkis väga muljetavaldavalt ma käisin ka mõne aja eest kohast, kohal, käisin ka seal Roma laagris ja ähm, see oli täiesti kohutav, seal ei olnud ei elektrit, vett, veekommunikatsiooni ega mitte midagi, see oli täiesti katastroofiline olukord, aga kohalikud ütlesid, et nemad soovivadki seal niimoodi elada. ja vabaühendused ei tohi ennast seal äh, näole anda, sellepärast et äh, vastasel juhul on äh, sellel halvad tagajärjed. miks ma seda ütlen, sellepärast et mõned teist tänuväärselt rääkisid ka struktureeritud rassismist ja mina usun, et just sellega me peamegi tõsisemalt tegelema, sellepärast et me võime miljoneid-miljoneid kulutada ähm, mis äh, peaksid olema suunatud Rooma kogukonnale ja nii edasi. ma tean, et Tšehhis samas ei ole miljoneid ähm, kulutatud sellepärast et lihtsalt ei soovita, et roomad rahad, rahadele juurdepääsu äh, saaksid. nii et siin on tegu ju ikkagi ametitega, mitte politseiga, just sellise rassismi puhul. Need esiteks ja teiseks projektid. Te ütlesite, et meil on vaja saada sellest konkreetseid äh, erilisi projekte, et me oleks vaja tagada otsene äh, juurdepääs Euroopa projektidele. ma tean, et Ungaris on tohutu probleem üldse saada juurdepääsu Euroopa Liidu vahenditele. nii et see on praktiliselt võimatu, nii et ähm, ehk saaksite seda veel natukene käsitleda ja viimane punkt. jah, väga palju roomasid on välja saadetud ka Saksamaalt, väga palju arvukalt ja seda ettekäändel, et tegu on niikuinii näiteks Kosovo kodanikega. ja et see leidis aset rändekriisi taustal kuigi rände, ähm, pagulaskriis on siin ähm, ka tegelikult vale mõiste, aga me teame, et siin äh, pagulasi justkui mängitakse ähm, mustlaste vastu välja ja, ja kõik need tulemused, mis me enne saavutasime, on äh, kadunud ja, ja seetõttu roomadest on äh, saanud ka nende rassistlike arutelude ohvrid mis meil viimasel ajal on liikmesriikides levinud. aitäh ja nüüd kolleeg Marcelina Portugalist. aitäh, mul oleks paar märkust. kõigepealt, mis puudutab ähm, ähm, Rooma naiste võimestamist. siin on äärmiselt oluline ka vastutuse suurendamine, nimelt ka ühiskondadel on väga suur äh, roll Ähm, roomade kaasamisel. kui me seda vastutus, vastutustunnet suurendame ühiskondades, siis sellisel juhul ka rooma lapsed saavad olulisema ähm, rolli hariduses. niisiis, rohkem tuleb võimestada just ähm, rooma naisi, sellepärast et nemad on äärmiselt olulist rolli mängimas selles, et lapsed saaksid äh, ka juurdepääsu haridusele nii et see on oluline äh, ühiskonnale ja ka meile, sellepärast et meie soovime, et äh, Rooma kogukonnad oleksid kaasatud meie, lõimitud meie ühiskondadesse. ja äsja unustasin öelda, et Portugali parlament on välja tulnud ähm, algatusega, ähm, mis, ja see käsitleb ka ühte raportit, mis puudutab ähm, diskrimineerimist äh, rassipõhiselt ja ja see tuleb juulis kaks tuhat üheksateist välja ning me suure huviga äh, ootame erinevaid äh, reaktsioone nii kodanikuühiskonna organisatsioonidelt kui ka äh, teistelt organisatsioonidelt. nii et siin me käsitleme eelkõige just ähm, Rooma ähm, organisatsioone ja ka erinevaid ähm, diskrimineerimise vorme, mille ohvriks on eelkõige just roomad oluline on rohkem investeerida ka eluasemetesse. siin juba räägiti, et, et inimesed elavad laagrites ebainimlikes tingimustes. nii et kõigepealt me peame ikkagi tegelema äh, romade elutingimustega ja seetõttu ma kutsuksin ka üles tagama see, et ka järgmises MFF-is oleks põhitähelepanu pööratud just elamispinna tagamisele. suur tänu ja nüüd Romeo Franz saab sõna ja enne kui annan Roomele sõna, siis ma pean ütlema, et vaadates kella, ma pean tõesti andma ainult ühe minuti kõneaega igalühele, pean tegema rangelt ja, ja siis meie tänase päeva kõige olulisem esineja saabki nüüd sõna Roome, palun. ma pöördun nüüd äh, liikmesriikide poole. liikmesriigid peavad ka endale küsimuse esitama, et äh, kas äh, meie lähenemine on antipaternalistlik, kas me oleme leidnud õiged usaldusisikud Rooma kogukondadest, et kas me näeme seda vähemust ka kodanikena, kas me oleme tunnustanud Rooma vastasus ähm, on seotud puudustega just äh, ja valearvamustega äh, ühiskonna enamuse seas. nii et peaksite väga põhjalikult äh, nende küsimustega tegelema. me teame, et korruptsioon on äärmiselt negatiivse mõjuga Rooma strateegiate rakendamisel, aga me teame ka, et inimeste tööjõudu Ähm, ekspluateeritakse, makstakse neile üks kakskümmend ähm, eurot tunni eest. ja ähm, paljude Rooma organisatsioonide jaoks on ju, juurdepääs Euroopa Liidu vahenditele äärmiselt keeruline ja, ja me teame ka, et äh, roomad on just need, kes on korruptsiooni ohvriteks. ja tihtipeale on mul tunne, et kui räägitakse roomadest et siis räägitakse justkui mingist võõrliigist ja mitte kodanikest, kes juba äh, sadu aastaid meie riikides elavad. ja see on äh, võimalik ainult sellepärast, et äh, ühiskonna enamus ähm, ähm, on, on roomade vastane. nii et me peame oma ühiskondi ravima, et, et Rooma vastasus kaoks ja strateegiad peavad seda sama, samuti käsitlema ja äh, tuleks tähelepanu pöörata ka sellele, et ühiskonna enamus peaks ikkagi kohtlema äh, romasid võrdväärsena. näiteks meil on ka liidumaadelt Saksamaalt ähm, näiteid, kus on erinevaid äh, projekte loodud romade ja sintidega, seal on vahendeid suunatud äh, õppekavadesse. see on äärmiselt oluline, et Rooma vastusega tegeletaks ka õppekavade raames ja, ja see on oluline ka tuleviku jaoks ja proua Kiengele jah, ka mina olen käinud Galeratas ja ma võin kinnitada, et sindid Galeratas ähm, on institutsionaalse rassismi ohvriteks muutunud ja selle vastu me peame midagi tegema. aitäh, Romeo! proua Vasiljute, üks minut, palun, kui äh, vastaksite võib-olla ainult kõige mm, olulisematele küsimustele teie jaoks. suur tänu ja meil on väga hea meel, et te toetate selle Tõe ja Lepituskomisjoni mõtet. ma tuleksin paari küsimuse juurde, et, et äh, roomade lõimimise strateegiaid on seni eh, rakendatud selliselt, et eh, et eh, kaasates roomasid on samas neile makstud isegi vähem kui miinimumpalka, nii et see tekitab siiski muret. ja nüüd, mis puudutab erinevate alusvõrdluste väljatöötamist ja andmete kogumist, siis see on äärmiselt keeruline küsimus, sellepärast et sest me oleme näiteks näinud, kuidas äh, Salvini on öelnud ka meedias, et ta peab äh, selliseid andmeid romade kohta koguma, sellepärast et Euroopa Liidu õigusaktid seda temalt nõuavad, nii et me oleksime väga ettevaatlikud äh, selliste romade kohta käiva andmete kogumisel. ja samuti tuleks ka vaadata, kuidas teenuseid paremini, teenustele juurdepääsu paremini tagada ja samuti, kui äh, on probleeme, siis tuleks äh, võõrdõiguslikkuse äh, ombudsmani poole pöörduda. ja härra Kaan, aitäh. jah, meil on tegevuskava olemas ja, ja sinna on kaasatud Rooma kodanikuühiskonna organisatsioonid, samuti erinevad valitsusorganisatsioonid ja nii edasi, et et me peaksime rääkima ka sellest. aga nüüd ähm, äh, sooviti ka positiivseid näiteid. üks parimaid näiteid on näiteks Tšehhi Vabariigist pärit. Äh, president tuli negatiivsete avaldustega välja ja sotsiaalmeedias äh, toimus ähm, suurepärane kampaania, kus roomad ütlesid, me oleme siin ja, ja töötame ja Tšehhi ähm, meedia ka avaldas selliseid kampaaniaid, nii et üldine vastus, üldine vastus, kui te osta, otsite selliseid positiivseid näiteid, siis vaadake kõigepealt koduriigis ringi, sellepärast et ähm, selliseid näiteid kindlasti leiab, kui ainult äh, õigesti otsida. aitäh. Äh, proua Jahvanovitš, palun. suur tänu. suur tänu, härra Toomale, et andsite mulle oma minuti jah, esimene naine ütleb, et jah, proua Juvanovitš, te näidate juba teist korda, et te olete väga kvalifitseeritud poliitik. proua Juvanovitš, ei, ma tegin tegelikult muidugi nalja. ma tuleksin nüüd selle, ma tuleksin praegu soolise võrdõiguslikkuse juurde, sellepärast et see on üks mureküsimustest minu jaoks viimasel ajal. nii et ma olen näinud, see poliitiline narratiiv Rooma vastatsuse puhul tavaliselt ei käsitle soolisest võrdõiguslikkusest. sest et äh, aga kujutage ette, milline on sellise Rooma olukord, kes on lesbi või gei. nii et ähm, kui me hakkame siin rääkima mingitest konkreetsetest kategooriatest, siis see äh, tekitab ka keerulise olukorra äh, ühiskonnas. ja ja näiteks ähm, ka eelkõige räägiti Rooma naistest, mitte Rooma meestest. et äh, Rooma naised on just need, kes ähm, mitmekordistavad Rooma kogukonna liikmete arvu. aga me peame ka väga palju õppima veel ja arutama seda, kuidas ka ähm, interseksuaalsust ähm, kaasata meie poliitikatesse, strateegiatesse. Ähm, proua esineja, tõlgid, ma palun teilt ähm, veel ühe minuti. ma tean, et ma olen teie sõbralikust äh, juba kuritarvitanud, aga lubage veel üks äh, minut härra Katšatšile ja siis veel lõppsõnadeks üks minut. vabandan. härra Katšasi me võime varsti tähendada, tähistada Rooma rände tuhandendat aastapäeva, aga mida see tähendab Rooma vähemusele? siin üks kõnelejatest rääkis sellest, et rahvusparlamentides peab olema ka rohkem äh, roomasid, et peaksid olema kvoodid, et roomad oleksid rohkem esindatud erinevatel elualadel, erinevates ametites. viisteist aastat oleme juba arutanud erinevaid riiklikke strateegiaid, programme ja raamstrateegiat, aga midagi ei ole seni veel toimunud. me räägime siin millestki, et, et me oleme teinud äh, üht-teist roomade jaoks, aga samas me oleme tegelikult väga vähe teinud, mil-, kui palju roomasid me oleme oma institutsioonides tööle võtnud, väga vähe. proua esinaine ja nüüd äh, proua Soraya Post äh, saab ähm, sõna, aga see on inglise keeles ja ilma tõlketa ja nii see on, sellepärast et äh, me peame ajast kinni pidama, sellepärast et kõik meie tõlgid on täna juba väga pika päeva töötanud. aitäh ja nägemist! My colleagues from national parliament and thank you very much for your intervention